Hello, good afternoon, welcome to the Briti committee. tere õhtust, ma räägin nüüd hispaania keeles edasi. alustame esimesest päevakorrapunktist ehk siis päevakorra kinnitamine esimeseks, teiseks detsembris, vastulauseid ei ole, sest ainult härra Arias on kohal. niisiis kinnitame päevakorra. ja proua Ždanoka ma olen mina ka. kinnitame päevakorrapunkti kaks. Äh, vastulauseid pole, protokollid on kinnitatud. päevakorrapunkt kolm. et äh, äh see punkt, kirjalikud punktid, mis puudutavad sektsiooni B petitsioonid on üle vaadatud kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, see kuussada kaheksa kahe tuhande kaheksandast aastast ning avat-, säilitakse avatuna tuhat kuus, kaks tuhat kuus, kaks tuhat kolmkümmend 2.229, 2.378, 2.617 del 2003, 2013. Perdón. La, también se mantiene mm, abierta la... samuti säilitatakse äh, avatuna ka kaks tuhat viissada kolmkümmend kolm, kaks tuhat neliteist, seitsesada üheksa, viiskümmend üheksa, kaks tuhat viisteist ning samuti palume lisainformatsiooni eh, äh, komisjonilt ja Euroopa Mm, Hispaania valitsuse käest äh, seitsesada kolmkümmend, seitsekümmend kaks, kaks tuhat kolmteist, nelisada kolmkümmend, murd kaks tuhat kolmteist, tuhat nelisada kaheksakümmend üks, murd kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kuussada seitseteist, kaks, murd kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat viissada kakskümmend, murd kaks tuhat neliteist. võtame, küsime informatsiooni komisjoni käest ka tuhat nelisada üheksakümmend, murd kaks tuhat kuusteist ja sada nelikümmend neli, murd kaks tuhat üheksateist hoiame avatuna petitsioone kakssada üheksakümmend üks murd kaks tuhat kaheksateist, kaheksa kolmkümmend seitse murd kaks tuhat kaheksateist, kaheksa kolmkümmend kaheksa murd kaks tuhat kaheksateist, üheksa nelikümmend kolm murd kaks tuhat kaheksateist ning arutame neid järgnevatel kohtumistel. ning petitsioon kuussada kolmkümmend üks murd kaks tuhat kaheksateist saadetakse teale ning ähm, petitsioonid üheksasada kolmkümmend murd kaks tuhat kaheksateist äh, ja kuuskümmend seitse murd kaks tuhat üheksateist, anname kaks äh, kuud aega, et nad saaks vastata komisjoni äh, vastusele ning petitsioon kaks tuhat viissada kolmkümmend kolm murd kaks tuhat neliteist saadetakse tagasi komisjonile edasiseks hinnanguks. ja nüüd lähme järgmise petitsiooni juurde petitsioon number seitse, null seitse viiskümmend üheksa murd kaks tuhat viisteist, mille on esitanud Hispaania kodanik Jose Ramon Gil-, Gilvento ametiühingute keskliidu nimel kauplemisaegade kohta, teda ei ole ennast ähm, kohal, kuid anname sõna nüüd tööhõive peadirektoraadi esindajale, kes esitab selle kohta oma arvamuse. Uh... suur tänu, esimees. see petitsioon puudutab tööaega Hispaania jaesektoris ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal küsis komisjon äh, Eurofondilt informatsiooni selle teema kohta ning kaks dokumenti saadeti siis äh, komisjoni tolleaegsele esimehele, mis kirjeldasid väga hästi olukorda, nimelt et äh, Euroopa õigusaktid on paigas, mis reguleerivad tööaega, kahe tuhande kolmanda aasta direktiiv number kaheksakümmend kaheksa, mis kehtib kõikide sektorite kohta, sealhulgas ka jaesektor, jaekaubandussektor. Hispaanias on seda rakendatud peamiselt läbi kollektiivlepingute selle direktiiviga kehtestatakse miinimumstandardid, mis tähendavad seda, et iga äh, töötaja peab saama vähemalt üksteist tundi igapäevast puhkust ning iga seitsme äh, päeva jooksul peab olema veel kakskümmend neli tundi järjestikust puhkust ning tavaliselt on see siis nädalavahetusel, aga sõnastus on siin üsnagi paindlik, nii et tegelikult saab seda kahtekümmet nelja tundi lisaks üheteistkümnele tunnile rakendada ka muul ajal, kui see on vajalik meil ei ole mingisuguseid sätteid, mis nõuavad, et äh, puhkus peab aset leidma pühapäeval. esialgne versioon tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandast aastast tööaja direktiivi kohta, seal oli säte, et põhimõtteliselt üks nädala puhkusepäev peaks olema äh, pühapäeval, aga, või nädalavahetusel, aga, aga see äh, Euroopa Kohus selle kummutas, sellepärast et ei olnud mitte mingisuguseid turva või tööohutusega seotud põhjuseid konkreetse nädalapäeva nimetamiseks. nii et kahe tuhande kolmanda aasta direktiivis on see säte tühistatud ning kui üksteist tundi ööpäevas, kakskümmend neli tundi järjestikust nädala jooksul, seitsme päeva jooksul on täidetud, siis on täidetud direktiivi nõuded. selle direktiiviga sätestatakse miinimumstandardid, liikmesriigid võivad veelgi kaitsvamaid, paremaid kaitsestandardeid kehtestada, kui see on, võib võtta arvesse konkreetse sektori vajadusi. Hispaanias jaekaubandussektori tööaega reguleerib peamiselt kollektiivleping või kollektiivlepingud ja Eurofondi dokumendist saab informatsiooni ka selle kohta, kuidas tööaeg jaesektoris suhestub Euroopa keskmistega, Euroopa Liidu jaesektoris on tavaliselt nädala töö kolmkümmend kolm koma kaks tundi, keskmiselt Hispaanias on see kolmkümmend neli koma kolm tundi, nii et natukene üle tunni rohkem iga nädal tööaega. ja ma loodan, et sellega oleme siis äh, petitsiooni esitaja küsimustele vastanud. suur aitäh. anname sõna Rahvapartei esindajale. suur aitäh, aitäh komisjonile sõnavõtu eest. me küll teadsime seda, mida te meile ütlesite, sest meil on kohtupraktika, mis Eh, toetab eh, praegust seadust, mis eh, puudutab konkurentsi ergutamisest, ergutamiseks töö aja pikendamist. Madridi linn on ainuke koht, kus on täiesti liberaalsed tööajad ning seda eriti hinna allahindluste ajal. ning äh, ning äh, uue seaduse rakendamisel äh, oli näha, et see, äh, need liberaalsed avatusajad poodides tõid kaasa kaks koma kuus miljardit juurde SKP-le ning kauplemisaegade liberaliseerimine tõi ka jaemüügisektorisse viisteist tuhat ähm, uut töökohta. ning äh, tahaksin lihtsalt öelda ka seda, et äh, minu jaoks on veider, et äh, petitsiooni esitaja väidab, et see seadus äh, Ehm, ehm, muudab Hispaania töötajad äh, orjadeks Hispaaniast. minu meelest on see täiesti uskumatu, et see niimoodi räägitakse ühes Euroopa liikmesriigis, kus äh, on olemas toimivad seadused, mida on heaks kinnitanud ka Euroopa Komisjon. ning ähm, Need on tasakaalustatud ning garanteerivad ka eh, eh, kõigi töötajate õigused, eelkõige puudutab see kaubandustöötajaid. kuna kohtupraktika Hispaanias ja Euroopas eh, kinnitab, et seadus on olemasolevate nõuetega kooskõlas, paluksin, et see petitsioon lõpetatakse, ei ole mõtet üle korrata eh, neid rumalusi, mida petitsiooni esitaja ütleb. me ei saagi aru, miks ta seda teeb, arvan, et eh, see, sellel ei, ei eh, peaks rohkem tegelema ja võiksime selle kinni panna. suur aitäh, kuna keegi teine sõna ei soovi võttes arvesse, et oleme ära kuulanud ka Euroopa Komisjoni ning äh, petitsioonikomisjoni liikme, siis me lõpetame selle petitsiooni ülevaatamise ning ähm, edastame petitsiooni esitajale informatsiooni äh, direktiivi kohta, mis puudutab töö ja äh, pereelu ühildamist see võeti vastu kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ning siis, nii saab ka petitsiooni esitaja rohkem äh, teadmisi direktiivide kohta, mida arutatakse Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Äh, ning äh, sellega seoses me selle päevakorrapunkti nüüd sulgeme ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, number viie juurde. ning meil on siin petitsioon null kolm kuuskümmend neli kaks tuhat kaheksateist, mille esitas üks Itaalia kodanik, mis puudutab Sitsiilia töötaja jäetud endiste kutseharidustöötajate kohta. arvan, et petitsiooni esitaja on täna siin kohal, tal on viis minutit aega, et sõna võtta ja hiljem anname sõna Euroopa Komisjonile esindajate, fraktsioonide esindajatele ja pärast saab petitsiooni esindaja kaheks minutiks kokkuvõtteks sõna. tervitame petitsiooni esindajat ning teil on viieks minutiks sõna. kõnelejal pole mikrofoni. kõnelejal pole mikrofoni. Buonasera a tutti tere õhtust kõigile, mina olen advokaat ning täna ma esitan nagu tuhat kolmsada kuuskümmend kaheksat eh, eh, kutseharidustöötajat eh, Sitsiilias, kodanikud nagu minagi ning ning me esitame kaebuses Sitsiilias toimunud Äh, toimunu kohta, mis äh, tõepoolest nende töötajate väärikust solvab, äh, kus need inimesed jäeti tööst ilma igasuguse õigusliku põhjuseta. Sitsiilia on saanud sotsiaalfondist toetusi Eh, selline käitumine, millel ei ole mingit õigustust, on need töötajad kaotanud oma töökohad. Sitsiilias ei ole selline käitumine midagi uut. ja eh, kui eh, ei oleks seadust rikutud, siis need inimesed tööks endiselt, nad töötaks endiselt rahulikult edasi Eh, praegusel hetkel eh, rikutakse artiklit kaheksakümmend eh, direktiivi tuhat kaheksakümmend kolm, kaks tuhat kuus, mis seob selgelt omavahel need summad, mis ei ole mõeldud selleks, et selleks, et, et maksta äh, Eh, töötajatele mingisugust kahjutasu või preemiat, seega Sitsiilia selgelt rikub Euroopa õigust ning rikub eh, ka inimese, inimväärikust oma töötajatel puhul. Euroopa Parlament eh, on, vastutab poliitiliselt nende kodanike ees, sest ta peab Äh, tähelepanelikult üle vaatama selle, mis põhjusel, äh, mis kasutab äh, töötajatele mõeldud vahendeid selleks, et poliitilisi asju ajada ning seda on öelnud ka kohtunikud Sitsiilias. Euroopa Parlament peab otsustama, miks, mis seal piirkonnas toimub ning miks meie peame äh, peame oma õiguste rikkumist taluma, mis vastuolus Euroopa õigusi, õigusega. mina esindan neid inimesi, nad soovivad selget vastust Euroopa Parlamendi poolt, tegemist on Euroopa Liidu õigusega seotud küsimus, mida äh, peab tähelepanelikult jälgima ka Euroopa Parlament. suur aitäh teile nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja härra Kampolli. Eh, grazie, signor presidente. suur aitäh teile, proua juhataja. ma tahaks eh, esitada pisut konteksti eh, sellele petitsioonile kuni kuni ähm, äh, äh, kuni äh, finantsperioodi üheksakümmend viis, üheksakümmend üheksa olid äh, äh mõeldud pisut teistmoodi kasutamiseks töötajatele mõeldud toetused, alates kahe tuhandendast aastast äh, seadused ja reeglid muutusid Eh, eriti seoses direktiiviga, mis võeti vastu kahe tuhande seitsmendal aastal. ma räägin siin, eelkõige räägin siin eh, ka eh, eh, eh, seadusest sada kuuskümmend kuus ning mida see muudatus endaga kaasa tõi, mis eh, puudutab siis artiklile kuus viitan, mis eh, andis selged nõudmised selle kohta, mis ähm, puudutab äh, siis äh, riigi töötajate äh, lepingute ülesütlemist, igatahes see selge on see, et äh, Ehm, et seoses sellega, et äh, ametikoole jäi vähemaks, ei suudetud garanteerida ka seniste töökohtade allesjäämist. komisjon äh, analüüsis äh, põhjalikult väidetavaid Euroopa õiguse rikkumisi, millele petitsioonile allakirjutajad on viidanud, nii nagu me vastasime kirjalikult Euroopa Parlamendile, me ei ole leidnud mingisugust Euroopa õiguse rippumist, mis puudutab professionaalset mobiilsust äh, ning töökoha äh, turvalisust. Äh, e e siis E, siis selles osas on otsustanud juba ka Itaalia kohtud kooskõlas Euroopa õigusega ning ma tahaksin siin veedata, viidata veel mõnele küsimusele punktile B ja C. petitsioonis punkt B viitab näiteks niinimetatud e, rohelistele mandaatidele, tõepoolest kohalik omavalitsus e, kes ka kes finantsperioodidel kaks tuhat, kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, on äh, ka äh, mõni, mõnel puhul on olnud mõeldud osa finantsvahenditest siis ähm, kutseharidussüsteemile ning Sitsiilia Eh, ning eh, punktis viis viidatakse Euroopa Komisjoni otsusele, eh, mis puudutab finantsperioodi üheksakümmend viis, üheksakümmend üheksa ning selles osas esitas ka pöördumise Itaalia kohtute poolt, mis puudutab eh, eh, siis eh, otsuseid, mis võeti selle finantsperioodi vältel vastu ning ning sellel põhjusel me leiame, et petitsioon ei ole Euroopa küsimustega seotud ning selles tuleks arutada liikmesriigi tasandil suur aitäh, kas Euroopa Komisjonist soovib veel keegi sõna võtta? härra Corrao, palun. suur aitäh. suur aitäh kõigile külalistele eh, Eh, nüüd jõudis siis meie komisjonini see kurb eh, informatsioon kutseharidustöötajate kohta Sitsiilias. Nad, eh, nendega, nende suhtlemine on pannud või nende kohtlemine on pannud küsimuse alla kogu võimuesinduse usaldusväärsuse Sitsiilias neil pool puuduvasid igasugused garantiid, mis peaks, mis, mida nõuab Euroopa Sotsiaalfondist ning mille eesmärgiks on säilitada töötajate mobiilsuse, võidelda vaesuse vastu, investeerida samuti haridusse ning vähendada territoriaalset ebavõrdsust Euroopa Liidus. see on kaasa toonud siis eh, töötajate õiguste räige rippumise pereisad on jäänud äh, töötuks ning äh, ning igasugune sotsiaalne mobiilsus äh, on võimatuks muutunud ning Euroopa Kontrollikoda on tuvastanud rikkumisi selles osas ning samuti on tõstatatud mitmesuguseid probleeme, mis on seotud töötajatega ning äh, äh, selge on see, et äh, rikutud on Euroopa õigusi ning Euroopa põhiõiguste hartat ning me peaksime nüüd esitama endale mõningaid küsimusi. kuidas on võimalik, et Sitsiilia, mis saab toetust Euroopa Sotsiaalfondist ning Eh, mis peab tegema õiguslikku koostööd ülejäänud Euroopaga, rikkus ehm, niimoodi Euroopa õigust eh, ning ei kasutanud adekvaatselt ära eh, kutsehariduseks mõeldud toetusi ning põh-, tek-, ning tuues kaasa Eh, töötajate vallandamise, tegemist on inimestega, pereinimestega, kes eh, jäid sissetulekust ilma. kuidas eh, on võimalik, et komisjon ei tuvasta Euroopa fondide valekasutust, kuidas Euroopa Komisjon ei, saab niimoodi mööda vaadata oma põhimõtetest ning ning soovitus äh, Eh, nii, nii, pöörduda liikmesriikide kohtusüsteemide poole on eh, lihtsalt eh, tühi kirjasõna. tahaksin meenutada, et Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu nõua, on nõudnud säilitada inimeste elukvaliteeti ja töötingimusi peale selle eelkõige tuleb säilitada töötajate õigused ja võimalused. seega mulle tundub, et komisjon ei ole suutnud adekvaatselt reageerida ja samuti pole ka suudet, suudetud kinni pidada Euroopa põhi, Euroopa aluslepingute artiklist sada kolmkümmend üks. proua Eeviga, mina tahaksin sõna võtta äh, et toetada petitsiooni esitajaid ja tänu Euroopa struktuurifondidele nagu ka Euroopa Sotsiaalfondile paljud piirkonnad ja paljud kodanikud saavad võimalusi, mis muidu neil ei oleks tekkinud. projekt, projekte, mis, mida muidu poleks võimalik olnud läbi viia väga paljudes piirkondades. kuid kui neid, neid kasutatakse Eh, klient eh, nagu tehes, eh, nagu tehes klientidele heategusid, siis kokkuvõttes peavad selle kinni maksma harilikud kodanikud. seega ma arvan, et Euroopa kohustus ja vastutus tähendab seda, et me peame teadma saadma, kuhu need rahad lähevad ja nende väärkasutust Eh, tuleb sanktsioneerida. Euroopa institutsioonid peaksid suutma anda selgeid vastuseid kodanikele, kes eh, on eh, riigi raha halva kasutuse ohvrid ning tahaksin pöörduda Sitsiilia, Sitsiilia töötajate poole, kes ei ole, kes on praegu väga raskes olukorras ning nende töö, mis oleks pidanud olema stabiilne ja pikaajaline, on otsa lõppinud Nad eh, ei ole kätte saanud eh, stipendiume ega palkasid, mis eh, oleks pidanud nendeni jõuda. petitsiooni esindajad on näidanud, et tegemist on Euroopa küsimuse, nad on näidanud seda, et olukord on tekkinud Euroopa fondide halva kasutuse pärast, vaid ka rikkudes Euroopa norme ja põhimõtteid ning Itaalia Äh, Sitsiilia võimud oleks pidanud leida lahenduse selle olukorra lahendamise eest, milles nad on ise süüdi äh, ja kuna nad seda ei teinud, siis loodetavasti Euroopas on olemas selline võim, kes sunnib neid nende kohustusi täitma. Euroopa ei tohi nende inimeste suust kinni lüüa, vaid äh, peab nad ära kuulama ja peab neid aitama, seega ma paluksin, et petitsioon jääks avatuks ning et saadetaks ka pädevatele asutustele Sitsiilias kiri, et leiaks lahenduse see probleem, mis on juba liialt kaua kestnud. suur aitäh! kas keegi soovib veel sõna võtta? siis anname sõna kaheks minutiks sõna petitsiooni esitajale. vabandust, vabandust. rahvapartei nimel tahab sõna võtta Peeter Jaar. jah, vabandust, mul läks natukene aega ma arvan, et me vaatame, kuidas on, kus on võimalused ja kus neid võimalusi ei ole ja tegelikult Euroopa Sotsiaalfond ei ole kõik, see kõigepealt tehakse piirkonnale Euroopa Sotsiaalfondist oma pakkumised ja piirkonnad võivad kasutada neid pakkumisi. ja loomulikult Brüsselis ei saa kõike otsustada, sellepärast langetatakse otsuseid ka kohalikul tasandil, Euroopa Sotsiaalfond pakub vahendeid, programme Äh, programmid aga koostatakse kohalikul tasandil. kui on tegemist pettusega või vahendite väärkasutusega, siis olete õigel kohal, õiges kohas, sellepärast et just petsioon, petitsioonide komisjon peab tegelema selliste küsimustega, kui vahendeid on valesti kasutatud ja kuritarvitatud ja loomulikult info tuleb edastada pettuste puhul ka Olafile. selge on see, et kui see petitsioon jääb lahtiseks, siis eh, tuleb informatsiooni koguda ja kui tegemist on korruptsiooniga, siis samuti tuleb tegeleda ka lihtsalt programmi mittekasutamine iseenesest ei ole pettus kui selline kuritarvitamise ja mitte fondi vahendite täielikult kasutamine ning pettuse vahel, nende asjade vahel on vahe. ma arvan, et arvamused tuleb küll koostada, kuid kui on tegemist siis pettusega või vahendite kuritarvitamisega, siis eh, tuleb kaasata Olav. Nemad tegelevad pettusega, nemad tegelevad pettusevastase ja korruptsioonivastase võitlusega ja nüüd saab sõna petitsiooni esitaja kaheks minutiks. suur aitäh! ma kindlasti toetan viimast sõnavõtja, et me ole, saame esitada kõik vajalikud õiguslikud dokumendid, mis näitavad, et eh, meie piirkondlik omavalitsus on rikkunud seadust ning eh, on näidatud seda ka juba eeluurimisel, et selline rikkumine on olemas olnud. ehk siis äh, riigi õigussüsteem on seda asja juba uurinud äh, ning äh, niisiis kohtupraktika on näidanud, otsustanud meie kasuks, kuid hoolimata sellest Sitsiilia ei tee mitte midagi ning nagu ikka jäänud Eh, jäänud eh, eh, selle juurde, mida, et nad ei tee mitte midagi, sellega seoses me pöördume Euroopa Parlamendi poole, leiame, et ei ole aktsepteeritav, et Euroopa Liidus on võimalik, võimalik käituda nii, mis rikub inimväärikust vastuolus meie põhiõiguste hartaga ning seda on tunnistatud ning fond, mis äh, olid suunatud töötajatele, ma esitan retoorilise küsimuse, me kõik teame vastust. Need äh, fondid olid mõeldud selge eesmärgiga. Nad olid äh, töötajate jaoks mõeldud, miks nad nendeni ei jõudnud? nii, selline käitumine on õiguslikult aktsepteerimatu ning äh, see tähendab siis seda, et eh, me ei või garante-, suuda garanteerida enam Euroopa Liidu siseselt seda, et kodanikke õiglaselt koheldakse ning ma tahaks küsida, kas Sitsiilia piirkonna käitumine on äh, artikli kaheksakümmend äh, rikkumine ning äh, on kasutatud äh, need rahad poliitilistel eesmärkidel äh, Eh, kas Euroopa eh, kodanikud eh, võivad mõelda, et selline käitumine ei leia Euroopa poolset toetust ning see on täielikult väik-, vastuolus Euroopa tööõigusega, mida meie piirkond peaks endiselt veel täitma, aitäh. suur aitäh. pärast ära kuulanud petitsiooni esitajad, Euroopa Komisjoni, et meie et eesmärk oleks Eh, see eh, petitsioon avatuna hoida, saadame kirja eh, Sitsiilia kohalikule omavalitsusele ning palume töötajate õiguste kaitset ning, ning tulles selle juurde, mida Euroopa Komisjon ütles, toetame petitsiooni esitaja, kellel on alati võimalik edasi kaevata liikmesriigi tasandil sest nagu ütles komisjon, siis ähm, kogu organisatoorne äh, küsimus ja sellega seotud pädevused langevad liikmesriigile. niisiis saadame kirja Sitsiilia omavalitsusele ning ähm, äh, lähme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on siis petitsioon null viis nelikümmend seitse murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik mis on seotud töötajate lähetamise direktiivi rakendamisega seotud probleeme. kas petitsiooni esitaja on siin? jah. ning annan talle siis äh,, anname nüüd siis sõna Euroopa äh, Komisjoni esindajaga Rita Rangusele. Thank you very much um,. As you already mentioned aitäh, nagu mainisite, siis tegemist on siis väikese Äh, Trade Fair installatsioonide ettevõttega, mis äh, on esitanud petitsiooni lähetatud töötajate no, äh, sätete rakendamisega, ta ütleb, et lähetatud töötajate registreerimisega on raskusi, ta toob konkreetse näite Taanist, siis kui nad teat-, teatavad oma lähetusest, peavad nad näitama oma Taani teenuse vastuvõtjat, mis ettevõtte arvates ei ole võimalik, sellepärast et klient on teenusepakkijaga, pakkujaga ühes riigis. petitsiooni esitaja teeb ettepaneku Euroopa tasandil registri, registri loomise, et koorem oleks kergem ja äh, selles osas on lähetatud töötajate direktiiv äh, üsna selge, liikmesriikidel on võimalus, mitte kohustus nõuda Äh, avalduse esitamist pädevale liikmesriigi asutusele, aga direktiiv ei näe võimalust, et komisjon looks Euroopa lähetatud töötajate registri. aga Euroopa Tööamet loodi sel aastal ja äh, ELA alustab võimalikult kiiresti oma tööga, selle ameti eesmärgiks on ka lihtsustada juurdepääsu teabele, sealhulgas ka lähetatud töötajatega seotud teabele. mis puudutab seda küsimust äh, konkreetse infoga seoses äh, Taanis, äh, siis jah, tõesti on kohustus Taani õigusest lähtuvalt lähetatud töötajatega seoses, nimelt et tuleb teatada muuhulgas ka teavet Taani kliendist, kellele teenust pakutakse, aga Taani ametivõimud on selgitanud, et oma välisteenuste pakkujate registris RUT on võimalus valida ka ei ole Taani klienti. ja mis puudutab selliseid trade fairs sektorit, siis see on üks selliseid sektoreid, kus Taani klienti ei ole, ei peeta vajalikuks lisaks oma sellele petitsiooni esitaja on seotud, äh, on esitanud äh, küsimusi ka Šveitsi ja ebavõrdse kohtlemise kohta, mis puudutab äh, Šveitsi, siis Euroopa Ühenduse ning liikmesriikide ning Šveitsi konföderatsiooni vahel kehtib kokkulepe alates kahe tuhande teisest aastast lähtuvalt sellest ainult Euroopa Liidu õigus, mis oli kokkuleppe sõlmimise ajal jõus, kehtib Šveitsi puhul. jõustamisdirektiiv rakendati pärast seda kuupäeva ning seetõttu see ei kehti Šveitsi kohta. kahe tuhande neljandast aastast rakendab äh, Šveits oma sätte, sätteid, sealhulgas ka kontrollid teenuste pakkujatele, ranged kontrollid. meil on pidevalt dialoog Šveitsi ametivõimudega Euroopa õigusega kooskõlastamise küsimustes ja alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuust on toimunud läbirääkimised uue institutsioonide vahelise raamkoostöölepinguga ja äh, lähtuvalt sellest ka lähetatud töötajate sätted peaksid hakkama kehtima äh, Šveitsis, aga Šveits ei ole veel sellele tekstile oma kätt alla pannud paraku. suur aitäh. kas komisjoni liikmete poolt keegi soovib midagi öelda? ei. jah. tahtsin äh, lihtsalt äh, lähtudes sellest, et selle, et selle petitsiooni võiks äh, lõpetatuks lugeda, mis puudutab lähetatust, siis kõik see lähetatusega seotud küsimused on selline lõputu lugu, millest me võime rääkida äh, tõesti aegade lõpuni bürokraatia, teabevahetusega seotud raskused, ebaseaduslik töö, registreerimata töö äh, on ainult mõned näited probleemidest, aga praegusel hetkel antud äh, olusid arvesse võttes tuleks see äh, petitsioon küll lõpetatuks lugeda. suur aitäh! pärast komisjoni ärakuulamist ja ka meie kolleegi ärakuulamist siis meie ettepanek oleks eh, selle petitsiooni ülevaatamine lõpetatuks kuulutada ja see kinni panna. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number seitse, petitsioon number null kuus kuus üks murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Itaalia kodanik Mattias Eduardo Dias Crescitelli Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide väidetava rikkumise kohta ebatervisliku tööstuse poolt Itaalias Parma maakonnas Borgo Valditaros. petitsiooni esitaja on kohal. niisiis anname talle sõna viieks minutiks ja siis kuulame ära komisjoni äh, esindajad, teil on ka kaks minutit vastamiseks, palun. kallid Euroopa saadikud, ma eh, olen siin selleks, et rääkida eh, terviseprobleemidest, mis on esile kerkinud eh, Urgu Valditarus, eriti algkooliõpilasi, kes elavad keraamikavabriku lähedal ning praegusel hetkel on mõningatel lastel tekkinud kroonilised rasked haigused, näiteks dermatiit, allergiad, krooniline nohu, samuti haavandid ninas ja kahe tuhande seitsmest endast ähm, äh, aastast alates on viis, viie tuhandel juhul rääk-, äh, antud teada rasketest terviseprobleemidest ning äh, Eh, eriti puudutab see just alaealisi ning eh, nüüd see tehas on esitanud taotluse oma tegevuse laiendamiseks. härra Eduardo, palun üks eh, küsimus, kas te võiks palun rääkida aeglasemalt, sest tõlgid ei ole võimelised sellise tempoga tõlkima? ning ning Äh, kirjale selle laienduse vastu on alla kirjutanud kaheksa tuhat inimest ning äh, äh, esitatud on mitmesuguseid dokumendid, kus Lamina, kus te, tehase juhatus esitas taotluse kohalikule omavalitsusele mitte andmeid avaldada ning Eh, praegusel hetkel eh, me räägime siin eh, sinisest suitsust, mis tuleb üle tehase korstendest välja ning äh, äh, ning ühtlasi Eh, on ähm, ähm, eh, kohalik omavalitsus keeldunud äh, olukorda uurimast äh, ning äh, eh, samuti on nad leidnud, et tegemist on ka, härra Eduardo, vabandage. palun rääkige aeglasemalt, sest see, sest ma saa- selle kõne äh, Teil on äh, viis minutit, ma annan teile selle ühe minuti, aga rääkige palun aeglaselt. sest muidu ei saa mitte keegi teada, mida, mida äh, te ütlete. niisiis, äh, rääkides sellest, millised. Signor Eduardo, eh, deve andare più piano okay., per favore. <laughs> Per C'è il suo tempo, però più piano. Un legittimo interesse economico compre-. sellel äh, on äh, eh, eh, jäetud, jäetud äh, Emilia Romagna on otsustanud äh, mis peaks otsustama eelkõige avaliku heaolu kasuks, kuid ei ole seda tehtud Eh, samas aga on olemas Euroopa õigusseadus, mis ütleb, et eh, on eh, peaks olema kohustuslik infot jagada keskkonnaolukorra kohta spetsiifilistel juhtumitel, mis on selgelt defineeritud. kuid see, sellesse ei, sellega ei ole seotud aga emissioonid ning liikmesriigid aga äh, ei saa tagasi lükata selliseid taotluse, mis puudutab põhjusel, mis on seotud ärisaladust või majandushuve, kui sellised taotlused on seotud eh, keskkonnareostusega. ning seega ma paluksin, et Euroopa Komisjon teeks jõupingutusi teisteski punktides selles osas, mis puudutab keraamikatööstust eh, vastavalt EPP eh, e see ähm, äh, äh, direktiivis öelduna ning äh, samas aga tootmismeetodid on vahepeal viieteist aasta jooksul väga palju muutunud. Euroopa Liit peaks kasutama võimalikult suurel määral garanteerima äh, et milline mõju peaks olema sellistel um, ainetel inimtervisele ja arvestama direktiivi kahe tuhande kolmandast äh, aastast äh, keskkonna olukorra äh, info, kohta informeerimise ähm, osas. ning samuti peaks kontrollima, kas seda, kas rikutakse direktiivi kaks tuhat kümme murd seitsekümmend viis murd UE Eh, ning mis on seotud tööstusjäätmetega ning kaks tuhat neliteist murd viiskümmend kaks murd eh, UE, mis on seotud keskkonnamõjudega teatud eh, avalike või eraobjektide poolt. sellega seoses ma paluksin, et seda teemat põhjalikult uuritakse, et garanteerida kodanikele, et nad saaks kaitsta oma tervist ning samuti oleks võimalik saada informatsiooni äh, tööstustegevuse kohta äh, selles äh, äh, piirkonnas. et varsti algab COP kakskümmend viis Madridis ning neljapäeval kuulutas Euroopa Parlament välja kliima ja keskkonnakatastroofi Euroopa Liidus. Euroopa Parlamendil on nüüd võimalus tegutseda, et olla usaldusväärne. Ahora tiene la palabra la comisión, el departamento. saab sõna Euroopa Komisjon, Daniel Franzon. Merci, madame le president. J'ai pris acte de ce qui vient d'être dit. Äh, kuulasin seda, mida ütles petitsiooni esindaja ning teie lahkel loal äh, teeksin äh, väikse kokkuvõtte selle arutelu peamistest punktidest kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobris kõnealune ettevõte äh, esitas äh, oma tootmisala suurendamise taotluse. Äh, direktiivi läht-, direktiivist lähtuvalt on vaja keskkonnamõju hinnangut. avalik on vast-, avalikkuse kommentaaridele ettevõtlus vastas ja seda vastava pädeva asutuse kaudu esitas oma dokumendid aga nii nagu petitsiooni esindaja on öelnud, tulemusi ei muudetud avalikuks, kuivõrd ettevõte seda nõudis. Nad rõhutasid, et tegemist on ärisaladusega, tööstussaladusega, pädevad ametivõimud Äh, kasutasid erandeid, mida artikkel neli ette näeb selles direktiivis. petitsionääri, äh, petitsiooni esitaja, nagu ta meile just ütles, hindab, et pädev äh, ametiasutus on artiklit valesti rakendanud, sellepärast et seda erandit ei oleks saanud seal rakendada selles küsimuses tuleb arvesse võtta seda, et kahe tuhande neljanda aasta direktiiv, nii nagu petitsiooni esindaja on öelnud, puudutab avalikkuse juurdepääsu keskkonnaga seotud infole. ja sätestab artiklis kolm, et pädev, et liikmesriigi ametivõimud peavad kõikidele info küsijatele, välja arvatud põhjendatud põhjustel, äh, kogu keskkonda puudutava info kättesaadavaks muut-, muutma. aga seda, sellest saab keelduda, kui see kahjustab ühti, ühte artiklis neli toodud põhjendust. ja nende ja selles sättes on kaks B punkti all sees ka ärisaladused aga seda ka par-, lõiget kaks B äh, täiendatakse veel ühe äh, lõikega, kus on äh, toodud piirang sellele põhjendusele või ettekäändele. kus mõningad asjaolud, sealhulgas siis ka konfidentsiaalsus, ärisaladused ei kehti siis, kui tegemist on teabega, mis puudutab keskkonnaheitmeid. tuleb tõdeda, et intellektuaalomandi kaitsega seotud põhjused punkt E lõikest kaks on aga teabe edastamisest keeldumise põhjus ka siis, kui tegemist on keskkonnaheitmetega või heitmetega keskkonda. mis need kesk, heitmed keskkonda on? kaks, kahekümne kolmandast novembrist pärit kohtuasi ning nelisada nelikümmend kaks kohtuasjas on kohus öelnud, et seda peab tõlgendama kui, et tegemist on ette teatavate, ette teadaolevate heitmetega, mis äh, kuuluvad fütofarmaatsiatoodete hulka. kohus on toonud veel ühe olulise elemendi siia juurde. lähtuvalt äh, need heitmed, mis tõesti äh, keskkonda saadetakse ja heitmed, mis on prognoositavad äh, seoses äh, tootmisega tavatingimustes äh, ning reaalkasutuses. ja võttes arvesse kasutatavaid tooteid ja samas kohtuotsuses on samuti viidatud artiklile neli äh, alapunktile kaks, kus äh, tuleb arvesse võtta ka äh, heitmete kogust ja muid asjaolusid. ja nende mõju keskkonnale. ja see puudutab siis äh, direktiivi äh, keskkonnainfo kohta, nii et äh, kui tuleks, siis sellisel juhul tuleks esitada uus teabetaotlus pädevale asutusele lähtuvalt sellest direktiivist. ja see ametivõim, mille Romagna peab Äh, taotlema, taotluse läbi vaatama ning esitama selle info, nii nagu Euroopa Kohus on oma kohtuotsuses tegelikult viidanud. ja kui seda infot ei esitata ning petitsiooni esindaja leiab, et sellest teabe edastamine, edastamise edastamisest keeldumine ei ole põhjendatud, siis tuleb pöörduda kohtu poole lähtuvalt artiklist kuus selles direktiivis, aitäh. suur aitäh. proua Evi, palun. suur aitäh. ma võtan selles küsimuses sõna, ma tänan, et äh, petitsioonide komisjoni ette see probleem toodi. me räägime siin väga raskest probleemist selles piirkonnas. ma pean tunnistama, et mulle äh, äh, äh, ei ma, ühesõnaga, tegemist on väga keerulise probleemiga, ma ei ole nõus sellega kõikega, mida komisjon ütles. tegemist on viie tuhande kaebusega, mis on seotud siis tervisehäiretega, paljud neist on lapsed. niisiis, see tähendab, et on tohutu hulk inimesi, kes on oma tervisehäiretest teada andnud äh, seoses äh, nende keemiliste äh, keel-, keel-, nende keemiliste ainetega, mis äh, on ärritava iseloomuga ning mis on tekitanud näiteks nahaärritusi, mis on tekitanud muid probleeme ning selle tõttu on kaebusi esitanud väga paljud inimesed. ning teame ka seda, et kui filtrid, aktiivse söe filtrid on paigaldatud, siis nende inimeste tervise olukord paranes ehk siis äh, selge side on äh, selle tehase poolt tekitatud heidete ja inimtervise vahel. Äh, kuid hoolimata sellest ettevõte nõudis, taotles oma tootmisvõimsuse kolmekordistamist. minevikus. ja seda hetkel, kui äh, äh, äh, siis äh, äh, tegemist on tööstusega, mis peaks vastama äh, emissioonide direktiivile vastama, niisiis äh, Eh, on neil ka kohustus kasutada võimalikult häid tehnoloogiaid, kuid õnnetuseks, eh, et eh, need Euroopa direktiivid on ajast maha jäänud, nad on pärit aastast kaks tuhat seitse. ühesõnaga on võimalik olukorda parandada, kasutada uusi aineid, mis tuleks ka täpsemalt üle vaadata. Euroopa Komisjon ise ütleb, et selleks, et, et see küsimus uuesti üle vaadata, läheb mitu aastat aega ning selleks läheb vähemalt kolm-neli aastat aega. minu meelest on väga tõsine probleem ka kodanikepoolne ligipääs äh, andmetele, sest on minu meelest täiesti äh, uskumatu, kuidas on võimalik eh, info edastamisest keelduda, põhjendades seda majandushuvidega. Eh, eelkõige eh, ning Emilia-Romagna piirkond on keeldunud kodanikele infot edastamast. minu meelest on see aktsepteerimatu, äärmiselt tõsine küsimus ja ma usun, Eh, võttes arvesse Euroopa Komisjoni eh, infot, nõud, peavad eh, petitsiooni esitajad esitama uued andmetaotluse, minu meelest on see aga absurdne ning ma kokkuvõtteks ütleksin, et see petitsioon peaks jääma avatuks, sest minu meelest on siin väga palju murettekitavaid elemente, sest me peame suutma garanteerida äh, Eh, kodanikele eh, info läbipaistvuse ning samuti kirjutama eh, Emilia Romagna võimuesindajatele, väljendamaks petitsiooni esitajate muret, sest me keegi ei soovi ettevõtjaid süüdistada, kuid nad peavad täitma reegleid ning garanteerima võimalikult hea olukorra eh, kogus, kogu piirkonnas, keskkonna olukorra kui inimtervise olukorra ning arvan, et eh, et majandushuvid ja kodanike tervis peavad käima käsikäes. kas keegi soovib veel sõna saada? siis annan sõna petitsiooni esitajale. siiski, vabandust. Äh, ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma tõepoolest nõustun Eeviga, me peame kutsuma ENVI komisjoni üles selle kohta arvamust avaldama. ENVI komisjon tuleks kutsuda üles selle kohta arvamust koostama ning me peaksime olema avatud edasisele informatsioonile, mida annavad ka ametivõimud. Perfecto, gracias. aitäh. ja kaks minutit, härra ähm, petitsiooni esindaja, palun rääkige aeglaselt. suur aitäh kõigile, kõigile neile, kes sõna võttisid ja ka juhatajale, suur aitäh äh, volinikule, komisjonile, kes äh, rääkis äärmiselt äh, tehniliselt äh, ja mõnes mõttes ka täiesti arusaadamatult. kodanikud tulevad siia mõnikord reaalsete probleemidega äh, ja tegelikult äh, äh, mm, oleks hea teada, et neile on võimalik seda äh,, äh, kuidas asju neile selgitada, aga ma lõpuks sain ikkagi aru siis. meie palume, et, et ettevaatusmeedet kasutatakse, et oldaks läbipaistev äh, ning äh, seda ka vaesemates piirkondades. tegemist on praegu mägipiirkonnaga, millel ei ole tingimata vaja sellist, äh, äh, sellist tehast, võttes arvesse, milline mõju sellel on keskkonnale ja inimtervisele. ning seega ma paluks, et nagu seda ütles ka proua Eevi, et et uuritaks seda asja edasi, et jäädaks kodanike kõrvale, sest äh, enamust äh, tervisehädadest tabab just nimelt lapsi, sest, äh, sest, sest see asub see asub mõnesaja meetri kaugusel koolist ning samuti ka spordiväljakust me peame selle küsimuse uurimisega edasi tegelema, sest äh, äh, see on oluline mitte ainult selle piirkonna jaoks, vaid ka kindlasti muudes olukordades, aitäh. suur aitäh, äh, et te siia tulite, härra petitsiooni esitaja. ning meie ettepanek oleks seda petitsiooni avatuna säilitada saadame selle edasi, nagu Peeter Jaar palus, eh, Envi komisjonile ning saadame selle eh, kohalise küsimuse kohalike võimuesindajatele, et, et nad esitaks meile andmeid selle kohta ning ma eh, paluksin ka petitsiooni esindajat et jätkaks äh, edasi ka äh, infonõudeid oma äh, võimuesindajate käest. kui kõik on nõus, siis jätame selle avatuks, saadame kirja ENVI komisjonile ning kohalikule omavalitsusele ning nüüd see on see petitsioon meil üle vaadatud, aitäh esitajale. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on petitsioon number null viis kakskümmend seitse murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Dimitar Vassiljev Struma kiirtee mõju kohta Kresna kuristikule ja asjaomasele piirkonnale Bulgaarias. petitsiooni esitaja on kohal, seega anname talle sõna, ütleme talle tere tulemast, teil on viis minutit kõneaega, et oma petitsiooni tutvustada aitäh. Ähm, mina esindan koalitsiooni, kes tegutseb äh, Krasna kuristiku kaitsmise nimel ning ma olen siin koos kohalike inimeste esindajaga. ma tahaksin oma aega kasutada selleks, et äh, me jagame oma aega, seega mina kõnelen kaks minutit ma tahaksin tutvustada kampaaniat, mille kallal me oleme töötanud viimased kakskümmend aastat. selle eesmärk on kaitsta Krasna kuristiku üle-euroopalise koridori neli mõjude eest, mille osaks on ka Struma maantee ja see on Euroopa Liidu äh, prioriteetne projekt. Euroopa Liit on rahastanud äh, juba kümme aastat tagasi selle maantee äh, ehitamist, mis möödub väga äh, tundlikust Krasnakuristikust. Bulgaaria ametivõimud äh, kaotasid ära pika tunneli lahenduse ning nüüd on meil ainult äh, üks maantee, mis läbib kuristiku. meil on mõlemal pool kuristiku maantee, mis on tekitanud kitsaskoha ning see ei põhjusta mitte ainult loomade, vaid ka inimeste surma. vabaühendused ja keskkonnaorganisatsioonid äh, saavad süüdistusi viivitamise kohta. ja meie kohta öeldakse, et me ei taha seda mootormaanteed, aga me oleme siin äh, ja täname selle võimaluse eest ning oleme kohalike ning Euroopa Liidu kodanikega üle andnud äh, allkirjastatud petitsiooni ning äh, ma olen välja toonud, et äh, see on suuri probleeme tekitanud kohalikule piirkonnale. nüüd annan sõna üle Dmitrile. tere pärastlõunat, mina olen Dmitri Vassiljev ning ma räägin bulgaaria keeles mina elan Kresna omavalitsuses ning te näete, kuhu kiirtee kavatsetakse ehitada, on väga kitsas. ning nagu näha, suur osa maast, mis kuulub kohalikele inimestele, hävitatakse. Need maaosad on kohalikele väga olulised, sellepärast et see on kõige viljakam pinnas. kõik on, ülejäänud maa on kõrgemal mägedes ning seda ei ole võimalik kasutada. me tahame teada, miks on vajalik äh, kaotada ära kõige viljakam maa, et äh, maaomanikud peaksid elama puuduses kakskümmend aastat on ametivõimud nõudnud, et kiirtee läbiks täpselt kõige haavatavamat kohta. kohta, kus asuvad kõige viljakamad maad. Polnud mitte mingisugust probleemi ehitada kiirteed kahes jaos kumbki jagu oleks siis ühesuunaline ja see parandaks ka olukorda ka liiklusohutuse valdkonnas. ning viimane osa kahest kiirteelõigust, kus mõlemal on ühesuunaline liiklus, oleks ohutum. sest kui midagi juhtub ühel lõigul, äh, ühesuunalisel teel, siis ei mõjuta see teist lõiku niisiis haritav maa, veini, viinamarjaistandused, need jääksid alles ning see on väga oluline kohalikele inimestele. Nad äh, kasvatavad teatud sorti viinamarju, millest toodetakse äh, kuulsat veini ning te olete kõik väga teretulnud äh, meie viinamarjaistandusse külla seda veini maitsma. aga siin ei ole juttu mitte ainult loodusest, vaid ka inimeste elujõulisusest. paljud inimesed on naasmas meie omavalitsusse. Nad tahavad tagada, et neil on võimalik seal elada, nad tahavad toota midagi, nad ehitavad kasvuhooneid, aga nüüd kõik hävitatakse selle projekti nimel, mille eesmärk on ehitada kiirtee just täpselt läbi selle territooriumi rohelise värviga on pildil näidatud väga oluline ala kohalike inimeste jaoks, need on kõik Viinamarja istandused, mis hävitatakse. näiteks kui see projekt ellu viiakse, siis on meil täiesti võimatu päästa inimesi, kes oleksid ohus Äh, kui nad äh, parasjagu jõel tegutsevad. daamid ja härrad, Bulgaarias ei ole mitte mingisugust demokraatiat. daamid ja härrad, mul on väga kahju, aga meil peab see arutelu toimuma Se, señor diputado, continuemos con el orden del día, por favor. jätkame päevakorraga, palun, palun, jätkame nüüd oma päevakorraga Lähme nüüd komisjoni esindaja juurde e, ning äh, sõna saab Aurelius Cecilio. Thank you, chair uh,. The European Commission would like to aitäh, esinaine. Euroopa Komisjon tänab äh, teie komisjoni ja petitsiooni esitajad kõige hiljutisema informatsiooni eest, lisaks informatsioonile, mis äh, parlamendile esitati veebruarikuus käesoleval aastal alates sellest ajast sai komisjon kaasrahastamise taotluse Struuma maantee rajamiseks ja see on tõepoolest viim-, viimane lõik Sofia ja Kreeka piirivahelise maantee rajamisel, mis on osa üle-euroopalisest võrgustikust ning mis tagab põhja ja lõuna vahelise ühenduse Euroopas see viimane äh, taotlus esitati üheksandal augustil komisjonile. komisjon on taotlust hinnanud ning äh, on hinnanud ka kõikide Euroopa Liidu äh, õigusaktide nõudeid, sealhulgas struktuuri rahastamise nõudeid. viieteistkümnendal oktoobril saatsime kirja Bulgaaria ametivõimudele kus oli äh, hulk äh, järeldusi ning äh, kõhklusi selle taotluse kohta. eelkõige puudutasid need Euroopa Liidu õigusaktidele vastavust. Bulgaaria ametivõimud peaksid komisjonile tagasi raporteerima ning esitama meile täiendavaid argumente ja aspekte hiljemalt viieteistkümnendal jaanuaril aastal kaks tuhat kakskümmend me tahaksime petitsioonide komisjonile ja petitsiooni esitajale äh, kinnitada, et me oleme äh, komisjoni poolt Bulgaaria ametivõimudele mitmel juhul äh, selgeks teinud, et projekt kiidetakse head ainult siis, kui kõik keskkonnatehnilised ja õiguslikud nõuded on korralikult täidetud, võttes arvesse nõuetekohast ettevalmistust, aga ka rakendamist Äh, ehitustöödes selleks, et säilitataks ainulaadne bioloogiline mitmekesisus, mis selles piirkonnas on. me jääme selle seisukoha juurde, me kinnitame projekti ainult juhul, kui meil on täielik kindlus, et kõiki eeskirju täidetakse samal ajal oleme äh, andnud märku Bulgaaria ametivõimudele oma valmidusest neid abistada ning äh, oleme pakkunud välja võimaluse kaaluda kaasrahastamist, äh, tee rajamist E seitsekümmend üheksa marsruudil, et vältida negatiivseid tagajärgi nendele loomadele, tagajärjed, mis juba on liikluses tekkinud aga need mõjud võivad äh, laieneda lisaks nendele äh, maanteeosadele, mis on juba ehitatud. suur aitäh. minult palus sõna ka Bulgaaria alaline esindaja. ja sõna saab ähm, äh, härra Šikeletov ähm, Transpordiministeeriumist Bulgaarias. Благодаря за думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове. aitäh, proua esinaine. lugupeetud daamid ja härrad. nagu te teate, siis Struma kiirtee on osa üle-euroopalisest transpordikoridorist. see on osa äh, Euroopa Liidu prioriteediprojektist number seitse, mis sisaldab lõiku Budapestist Kreekasse ning tegu on projektiga mis on äh, piirkondadeülese tähtsusega Euroopa transpordi jaoks. viimaste aastate jooksul on Bulgaaria valitsus äh, teinud märkimisväärseid edusamme Struma kiirtee rajamise lõpuleviimisel. projektiga plaanitakse lõpule jõuda aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks. kõige väljakutsuvam osa, äh, lõik kolm punkt kaks, mis läbib Kresna kuristikku on endiselt veel ehitamata. see on kuueteistkümne kilomeetrine lõik, äh, mis on väga keerukas, võttes arvesse äh, loodust ja teisi aspekte. praegune kahesuunaline lõik äh, on lõik, kus toimub väga palju liiklusõnnetusi viimase aastakümne jooksul äh, said vigastada või hukkusid kakssada kolmkümmend viis inimest seal liiklusõnnetustes sellel lõigul. kõige selle tulemusena toimus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal keskkonna mõjuhinnangu menetlus, lisaks hinnati Natura kaks tuhat eesmärkide mõjutamist praegu välja pakutud projekt on optimaalne projekt, mille aluseks on hulk kriteeriumeid, mis äh, arvestavad pinnasevett, loodust, loomi, lärmi, õhu, vee ja muid äh, keskkonnaaspekte. projekt näeb ette kahesuunalise kiirtee. praegust teed uuendatakse praegust, praeguse plaani asemel saab olema kahesuun-, ühesuunaline tee ning tegelikult saab see olema täiesti uus ehitusprojekt. pärast avalikkusega konsulteerimist on esitatud kaks kaebust kahe üksikisiku poolt ning ühe vabaühenduse poolt haldusülemkohus äh, ei pidanud neid kaebuseid vastuvõetavateks ning äh, Bulgaaria seaduste kohaselt on see otsus lõplik. välja pakutud variandi eelised on muuhulgas äh, ühesuunalised lõigud, mis vähendavad liikluskoormust ning vähendavad ka kokkupõrgete ohtu lisaks äh, võimaldab see suuremat paindlikkust äh, maantee kasutamisel, sellepärast et äh, saab olema kaks lõiku, mis on teineteisest eraldatud. ma tahaksin rõhutada, et petitsioonis on palju põhjendamata väiteid ning ma paluksin uurida neid argumente, mis Bulgaaria valitsus on esitanud välja pakutud variant vastab täielikult äh, kõikidele Bulgaaria ning Euroopa Liidu õigusaktide nõuetele. ma tahaksin taas kord öelda, et on ülioluline rajada äh, lõik kolm punkt kaks nii, nagu see on ette nähtud. komisjon peaks arvesse võtma et enam kui kakskümmend aastat on olnud kakskümmend varianti, mida on kaalutud. ning Bulgaaria valitsus on otsustanud valida kõige jätkusuutlikuma äh, variandi, seda nii majanduslikust kui keskkonna aspektist. suur aitäh, järgmisena saavad sõna komisjoni liikmed. esimesena saab sõna härra Novakov ma tahaksin tänada kõiki, kes on sellel teemal sõna võtnud. nii palju, kui ma mäletan, siis keskkonnateadused tuginevad äh, inimtegevuse ja looduse vahelisele tasakaalule. pärast hulgaliselt äh, nõudeid, kaebusi ja protestiliikumisi äh, erinevate vabaühenduste poolt võin ma öelda, et see, kuidas see projekt on kavandatud, tugineb õhu, pinnase, loomade, lärmi, maastiku, terviseprobleemide ja sanitaarprobleemide aspektidele, aga ma ütlen teile, mis siit puudu on. puudu on siit inimesed. me räägime kahesaja kolmekümne viiest inimesest, kes on viimase üheksa aasta jooksul teedel hukkunud iga kahe kuu tagant on keegi sellel teel hukkunud. ma ei tea, mis peaks veel juhtuma äh, selleks, et see maantee ehitada. roheliste erakond äh, Bulgaarias ei soovi mitte mingisugust liiklust äh, Strooma kuristikus, aga mis siis saab, kui liiklus peatub mõlemal poolel kuristikku? tegelikult see liiklus ainult Äh, suureneb, seega ma arvan, et äh, on aeg, et inimesed ei kaotaks enaks, enam oma elu sellel kuueteistkümnekilomeetrisel lõigul ning minu meelest petitsioon tuleks sulgeda ning maantee tuleks ehitada, aitäh. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el señor. suur aitäh. nüüd saab sõna härra Dambatski. I am so sorry. <laughs> It's so difficult for me. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тази петиция категорично aitäh, proua esinaine. kolleegid, pole kahtlustki, et see petitsioon tuleks lõpetada. petitsioon kasutab ära teatud probleeme lihtsalt selle jaoks, et avaldada poliitilist survet Bulgaarias. lisaks kasutatakse seda ära selleks, et avaldada survet Euroopa Komisjonile, sest see on seotud Euroopa projektiga. kolleegid juba kirjeldasid, kui oluline on see projekt. projekt ei ole oluline mitte ainult riiklikust seisukohast, vaid see on üsna oluline ka kogu Euroopale. sajad tuhanded Euroopa kodanikud kasutavad seda, olgu nad siis Kreeka kodanikud, kes tulevad meie mägiküladesse talvel või Rumeenia kodanikud, kõik nad peavad läbima selle Struma kuristiku. selle tulemusena on tihe liiklus, õhk saastub, meil on õnnetused. seega maantee ehitamine tuleks lõpule viia, aga meil on palju probleeme ja ma ütlen teile, miks. see maantee ehitamine tuleks lõpetada aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, loomulikult on tegu keerulise projektiga. tõenäoliselt kulub selleks rohkem aega. mõned inimesed on valmis tegema ükskõik mida, et seda projekti peatada loomulikult ma mõistan petitsiooni esitajate huvisid, nad tahavad kaitsta oma äh, viinamarjaistandusi, viinamarju, veine. aga alati on hüvitamisviisid ning nagu te kuulsite, siis kõik õiguslikud menetlused on juba lõpule viidud ning te peaksite teadma, et mitte ainult praegune valitsus, vaid ka eelnev valitsus on töötanud kahekümne projekti kallal seoses selle kuristikuga. ning meeldib see teile või mitte, siis praegune versioon on kõige keskkonnasõbralikum. läbi kuristiku ei saa äh, olema maanteed, vaid tegelikult see tee ei saa olema laiem kui olemasolev tee. see tähendab, et mitte mingisugust kahju ei tekitata keskkonnale kuid petitsioonis endas paistab olevat andmeid, mis ei ole lihtsalt õiged. tundub, et äh, nad on üritanud meid justkui eksitada. näiteks on petitsioonis öeldud, et äh, kui see äh, maanteeehitus valmis saab, siis juurdepääs omavalitsustele on takistatud. tegelikult oleks see aga ajalooline pretsedent, sellepärast et tegelikult äh, maanteed lühendavad vahemaasid erinevate keskuste vahel, näiteks piirkondlike keskkondade ja Kresna vahel. tegelikult kulub inimestel siis hoopis vähem aega selleks, et läbida seda vahemaad. võin teile tuua ka näite. Sofia ja Volgradi vahel kulus palju kauem äh, selle vahemaa läbimiseks, enne kui meil oli maantee lisaks on veel üks äh, väide, mis lihtsalt ei ole tõene. petitsioonis on kirjas, et projekti aluseks on äh, maantee ehitamine. no ma ütlen taas kord, et äh, see ei saa olema maantee, vaid ühesuunaline tee, mis ei ole laiem. ning loomulikult, kui tegu on ühesuunalise teega, siis väheneb suurel määral ka õnnetuste oht ma pöördun nüüd teie poole, äh, proua esinaine ja kolleegid. me kõik austame petitsiooni esitajaid, kes soovivad kaitsta oma varasid. küll aga me peaksime järgima keskkonna ja õiguslikku loogikat ning selle petitsiooni lõpetama, aitäh! suur aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Kütšuk. Задел много аргументи бяха изказани. Една част от тях aitäh, proua esineja. oleme kuulnud väga palju argumente. mõned neist olid tehnilised, mõned juriidilised ja mõned poliitilised. tahaksin öelda kahte asja. esiteks, väga oluline on Euroopa Liidus äh, luua ühenduvus ning kõigil kodanikel on õigus sellist ühenduvust nautida. Bulgaaria on osa sellest Euroopa ühendusest, ühendatavusest. teiseks, see ühenduvus sõltub väga suurel määral liiklusohutusest. inimesed ei tohi surra, kui nad reisivad. see on üks äh, kõige tihedamast äh, liiklusest, mida me sellel äh, teel näeme ning me teame, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on avatud kõikidele arvamustele, igasugusele kriitikale aga sealhulgas on oluline ja me mõistame, et on oluline kaitsta petitsiooni esitaja huve, aga veel olulisem on tagada see ühendatavus ning tagada, et äh, teedel sureb vähem inimesi. see saab, oleks kõikide huvides ning seetõttu paluksin selle petitsiooni lõpetada, aitäh. suur aitäh. ja nüüd saab sõna härra Slarakov. А, и, а, хората говориха много неща преди мене. А, аз се опитам да ви го кажа по друг начин, това, което каза колегата Новаков. enne mind on juba öeldud mõningaid asju. seega ma tahaksin öelda midagi, mis sarnaneb härra Novakovi sõnavõtule. ärme unusta, et inimesed on meie jaoks kõige olulisemad kui on keegi, kes on silmitsi ohuga, siis nendeks on inimesed, kes kasutavad seda teelõiku. Need arvud, mis minul on, on tegelikult isegi suuremad. ma tean, et kaheksasada inimest on viimase kümne aasta jooksul vigastatud või hukkunud. see on Bulgaaria teelõik, kus on kõige suurem õnnetuste arv Need, kes selle petitsiooni on esitanud ja kes seda äh, toetavad, mm, pehmelt öeldes eksivad. see variant on kõige vähem sekkuv äh, el-, ka siis, kui see asi puudutab Natura kaks tuhat aspekte. ma ei näe kuidagi, kuidas see maanteed hoiaks ära inimesi seda kasutamast. mõned ütlevad, et see on isegi peletav, aga see on üllatav. kuidas me saame rääkida hobuvankritest, kui meil saab olema maantee? ma tahaksin öelda, et paljud neist, kes on olnud liiklusõnnetuste ohvrid sellel teelõigul, mida praegu kasutatakse, on inimesed, kes nüüd on puudega inimesed minu meelest ei tohiks me seda projekti vaadata Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. härra Radev, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. me räägime siin tohutust taristuprojektist, mis on väga oluline mitte ainult Bulgaaria jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks see on väga oluline Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka majandussidemetele. Nendel kolmel riigil ei ole praegu kiiret ühendusteed ja selle marsruudi rajamine loob suurema ühenduse mm, kohalike äride ja majanduse vahel, see muudab selle Euroopa osa konkurentsivõimelisemaks. teiseks, nagu te teate, siis keskkonnamõjuhinnangu direkt-, direktiiv võimaldab projektide pikendamist või muutmist, kui need projektid on juba täitmise faasis. seega ei ole õige öelda, et keskkonnamõju hinnang ei vasta projektile. tegelikult keskkonnamõju hinnangu otsus mis puudutab äh, mõju Natura kaks tuhat piirkondadele, anti välja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembris. see otsus kaevati edasi ning hiljem koostati selle kohta ülemhalduskohtus lõplik otsus kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maikuus. valides uue ida alternatiivi rakendab Bulgaaria tegelikult rahvusvahelist Euroopa Liidu ja riiklikku õigust, millega kaitstakse liike ning elupaiku. sealhulgas soovitus üheksakümmend kaheksa Berni konventsioonist. ning lõpetuseks tegu on teelõiguga, kus on äh, sadu inimesi hukkunud või vigastada saanud, mis muudab selle kõige ohtlikumaks teeks mitte ainult Bulgaarias, vaid üheks ohtlikumaks teelõiguks terves Euroopa Liidus. seega, tuginedes sellele, leian ma, et see petitsioon tuleks lõpetada. selle teelõigu ehitamine äh, on õige tasakaaluga äh, majanduse, keskkonna, tehnilise aspektide vahel kõiki neid negatiivseid mõjusid on võimendatud ja need on eraisikute huvides välja toodud, mitte aga Bulgaaria rahva huvides. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Auken. Thank you uh,, Mrs President. I am, I am really, you know, probably the only one here to put some... proua esinaine, ma olen ilmselt ainus, kes äh, esitab siin küsimuse kõigile bulgaarlastele, ma olen väga üllatunud, sest väga harva äh, oleme kuulnud nii selget positsiooni komisjonilt nagu täna. ning ma kuulen, et äh, need vastused äh, on selged ja vastavad kriitikale, mis komisjon on esitanud, peaaegu kõigis aspektides. ja nii palju, kui ma petitsiooni esitajatelt kuulsin, siis on olemas alternatiive ma olen transpordipoliitikaga tegelenud aastakümneid ning Taani parlamendis ei ole ma kunagi kuulnud, et keegi ütleks midagi sellist, et kitsas tee äh, kuristikus oleks ohutuse jaoks parem. Pole kunagi midagi sellist kuulnud. eriti, kui tegu on maanteega. proua esinaine, mina arvan, et me peaksime selle petitsiooni jätma avatuks, sest kuigi siin on inimesi, kes ütlevad, et jah, et see on äh, täiesti äh, sobilik, siis see on täiesti vastuolus sellega, mida me oleme kuulnud. ma olen seda varem ka näinud, see on väga range suhtumine. aga kui võimalik, siis me peaksime läbi viima faktikogumismissiooni. ma tegelikult äh, juhtisin aastaid tagasi Bulgaarias sellist äh, missiooni. ja seal oli täiesti hooletus seotud looduskaitse loodus ning äh, mind šokeeris, kuidas seda esitati justkui kõigi jaoks oleks äh, okei okay.. ma arvan, et me peaksime sinna minna, minema ja petitsiooni lahtisena hoidma. me peaksime paluma ka teistelt komisjonidelt arvamust sellel teemal. Envi, transpordi ja regionaalarengu komisjon peaksid avaldama oma arvamuse. aga minu meelest on siin suured vastuolud selle vahel, mida me kuulsime komisjonilt ning mida me kuulsime paljudelt äh, meie kolleegidelt. ning ma oleksin üllatunud, kui me lihtsalt hülgaksime komisjoni protsessi ning ütleksime lihtsalt, et jah, bulgaarlased on äh, väga rahul selle olukorra, nad on ise seda uurinud, nad ütlesid, et äh, nende arvates on see nende jaoks kõik korras, aga Euroopa Liidul on eeskirjad ja seadused, aga ei piisa sellest, et jah, see puudutab lihtsalt inimesi. aga mulle tundub, et te ei, ei toeta mitte lihtsalt inimesi, vaid te lihtsalt toetate seda projekti. seega ma palun, et me jätaksime selle petitsiooni lahtiseks ja ma ei taha, et me lihtsalt kuulaksime siin ainult komisjoni mingit väga selget seisukohta uh,. suur aitäh. nüüd saab sõna äh, kolleeg Stanuka. Thank you, Chair. I also am very much surprised since we were here. ka mina olen väga üllatunud komisjoni sõnavõtu üle. isegi kui on erinevaid argumente, siis loomulikult me tunneme kaasa nendele, kes on oma elu jätnud sellel teel. aga on mõningad kriteeriumid, mida on vaja ning selleks on keskkonnamõju hinnang. nii palju, kui mina aru saan, siis seda praegu veel ei ole selle kaasajastatud projekti jaoks ning just seda me kuulsime ka komisjonilt kuidas me saame hinnata neid kriteeriumeid, mis on vajalikud järelduste jaoks selle maantee osas ja just seda petitsiooni esitajad paluvadki. seega minu ettepanek on jätta see petitsioon avatuks ning oodata ära keskkonnamõju hinnang ning äh, kiirustada komisjoni seda tegema ja mitte lihtsalt ootama avaldust Bulgaaria riigilt suur tänu, proua Toom. Uh, uh, uh, aitäh, esinejana, esmalt tahaksin tänada petitsiooni esitajaid väga selge sõnumi eest. hea meel on näha, et inimesed üle kogu Euroopa suurendavad meie teadlikkust. enne kui te sõna võtsite, mul oli vaid üks küsimus. kas tõepoolest Bulgaaria ametivõimud ignoreerivad komisjoni sätestatud nõudeid? siis saime komisjoni esindajalt väga selge vastuse. Neil on, oli probleem, probleemiga tegeleti, aga lisaks oli väga selge sõnum, et Euroopa Komisjon jätkab selle projektiga ainult juhul, kui on täidetud kõik sätestatud keskkonnanõuded, seega ausalt öeldes mina enam probleemi ei näe. kui me saame Euroopa Komisjonilt siin väga selge lubaduse, mida me saime ning meil ei ole mingisuguseid põhjuseid selles kahelda, siis ma teen ettepaneku, et me täname teid selle eest, et te suurendasite meie teadlikkust ning ma arvan, et me võime selle petitsiooni lõpetada, sest me oleme saanud väga selge sõnumi ja lubaduse Euroopa Komisjonilt, aitäh. Um, thank you very much. Now uh, Mr Aleksandrov Jurvanov. aitäh ja nüüd härra Aleksandrov Jurvanov. aitäh, esinaine ma olin varem Bulgaaria parlamendi spiiker, loomulikult see oli kakskümmend kaheksa aastat tagasi, aga ma võin kinnitada, et kõik, mida me äh, oleme siin öelnud, seda öeldi ka juba kakskümmend kuus kuni kakskümmend kaheksa aastat tagasi, kui Bulgaaria ei olnud veel Euroopa Liidu liikmesriik. demokraatia tegi alles oma esimesi samme, meil oli hulk probleeme, aga inimesed kohalikust piirkonnast ütlesid lihtsalt seda, et nad tahavad töötada oma laste tuleviku nimel. võib-olla on see meie jaoks juba läbi, aga meie lapsed ei peaks kannatama. tol ajal ei suutnud Bulgaaria ehitada nii suuri teid, nagu praegu see tee on. ja täna me küsime, kas me vajame seda teed kui me ütleme ei, ei, me ei vaja seda, siis me peaksime hullud selleks olema. tegelikult te võite mult küsida, kas me vajame Genfi ja Nitsa vahel maanteed samamoodi. ma mäletan hästi seda protsessi tol ajal, kuidas äh, filmides kujutati neid, seda teed Kilfenitsa vahel, aga nüüd äh, protestitakse selle maantee vastu. mu tütar õppis varem Nitsas ning ma sõitsin sellel maanteel ja ma nägin täpselt, kui palju liblikaid tegelikult sellel teel hukkus. sest liblikad lendavad auto akendesse. aga igatahes see maantee Bulgaarias tuleks rajada. kolleegid ütlesid seda üsna selgelt. tegelikult meil juba on kuristikus tee, kuid mis praegu juhtub, on see, et paljud inimesed hukkuvad sellel teel, sest see on kahesuunaline tee. väga palju on liiklusõnnetusi ning inimesed saavad surma. niisiis Bulgaaria valitsus ning projekti koostanud inimesed on teinud ettepaneku et me jätame selle sama tee sinna, see ei muutu, sama tee läheb läbi sama kuristiku samamoodi. aga saab olema teine paralleelne tee paar kilomeetrit eemal. et need saaksid olla mõlemad ühesuunalised lõigud. näiteks on seda tehtud Põhja-Makedoonias, Bulgaaria naaberriigis see tee läbib Viini, Skopjat, Belgradi ja Ateenat. niisiis Põhja-Makedoonia, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, on juba oma probleemi samamoodi lahendanud. Nad on ehitanud kaks eraldi lõiku, ühesuunalised samas kuristikus ning see on üsna lihtne. kõik, kes autot juhivad, mõistavad. lõpetuseks tahaksin öelda, et võib-olla see teema, mida me peaksime arutama, on need tõsised probleemid, mis meil on Bulgaarias või Euroopas. aga see konkreetne petitsioon tuleks lõpetada. Euroopa Liidus on kõige olulisem inimelu see on meile kõige suurem väärtus ning seetõttu me just olemegi Euroopa Liidu liikmed, aitäh! suur aitäh! härra Slovakovil on nüüd lühidalt sõna. ma vabandan, et ma uuesti sõna soovisin. tahaksin omalt poolt lihtsalt öelda, et äh, siin on kiri, millele on alla kirjutanud seitseteist Bulgaaria vabaühendust kes nõuavad selle tee ehitamist. ma ei tea, kui palju organisatsioone on selle vastu, aga ma arvan, et see petitsioon tuleks, selle käsitlemine tuleks lõpetada nii kiiresti kui võimalik. suur aitäh! nüüd annan sõna petitsioonide esindajatele eh, kokkuvõtte tegemiseks. Teil on kaks minutit. Благодаря, госпожо председател на комитета. suur tänu, proua esimees. ma tahaksin tänada kõiki, kes on siin kohal, kõiki, kõikide sõnavõttude eest. iseäranis tahaksin tänada Euroopa Komisjoni. kõigepealt me kuuleme siin ettepanekuid, et petitsiooni esitajad on selle tee vastu. see ei ole tõsi. me tegime ka oma ettepaneku Äh, mida hinnat-, hinnati kahe tuhande teisel aastal peeti see ettepanek, peeti seda ettepanekut vastuvõetavaks. sel ajal ei olnud veel valitsus oma projekti esitanud. ja ka siin kuulsime me viiteid sellele, et äh, petitsiooni esitajad on, äh, on otsekui inimelu vastased. kui Bulgaaria valitsus oleks oma kahe tuhande kaheksanda aasta otsusest kinni peet-, pidanud, oleks see tee Äh, olnud juba ehitatud ja õnnetuste arv oleks olnud väiksem. meil on ka keskkonna, vabandust, siseministeeriumi äh, statistika õnnetusjuhtumite äh, kohta. me ei ole tee ehitamise vastu, me tahame sellist kiirteed, me tahame teed, mis tooks kasu meile majanduslikult, transpordiühenduste seisukohast, keskkonna seisukohast, ohutuse seisukohalt, just äh, sellist teed tahame, mitte valitsuse ettepanekult. me tahaksin, tahaksime lihtsalt äh, volinik Vellat äh, oma kirja, tema, tema kirja tsiteerida. ta saatis kuid tagasi meile kirja E seitsekümmend üheksa D kortšis on kõige olulisem on tõsine, tekitab tõsist survet äh, looduskaitsealadele ning äh, elupaikadele ning äh, ka kahjustab Natura kaks tuhat ala. ja just nimelt sellel tõttu me kutsumegi üles petitsioonide komisjoni jätma see petitsioon lahtiseks ja nagu proua Auken ettepaneku tegi, korraldada tuleks äh, faktidega tutvumise lähetus koha peale, et te saaksite ise tutvuda selle olukorraga ning äh, Euroopa Komisjoni seisukohale ka oma toetuse taha panna. suur aitäh petitsioonide esitajatele selle eest, et nad meiega vestlema tulid. pärast ära seda, kui kuulasime ära äh, nende esindajad, komisjoni esindajad ning meie komisjoni liikmed teate, et üritan olla alati objektiivne juhatajana äh, ning äh, seega minu ettepanek oleks järgmine petitsioon sulgeda seoses sellega, et enamus äh, rahvaparteil on üheksa liiget, sotsialistidel on seitse esindajat, et pole kohal ning liberaalid, teil on äh, üheksa liiget, seega üritades äh, olles, olla äh, õiglane ja tasakaalustatud, samas aga võttes ära, kuulda ka komisjoni esindajaid ja petitsiooni esindajad, siis äh, komisjon kinnitas, et nad ei võta kunagi vastu ühtegi eh, ettepanekut, mis eh, on eh, keskkonnale ohtlikud, ehk siis komisjon võtab vastu ainult sellised otsused, mis kaitsevad keskkonda ning pärast ära kuulates seda, mida ütles komisjoni liikmed, siis ma võtan neid arvesse. proua Auken palus veel sõna ma olen šokeeritud. ma arvan, et vähemalt me peaksime koordinaatoritele võimaluse anda, andma homme. kõik, kes on siin sõna võtnud, välja arvatud kaks-kolm inimest, on bulgaarlased. ja sõnum oli selge komisjonilt. ja nüüd teie lihtsalt pühite kõik vaiba alla. kas te lubate mul lahkelt lõpetada, kallis viisakas kolleeg? ma arvan, et me peame sellest koordinaatorite koosolekul rääkima, sellepärast et see komisjon siin peaks olema täiesti parteipoliitilistest eelarvamustest vaba, erapooletu. ja nüüd paistab, et teil on oma enamus ja kui on homme koordinaatorite koosolekul ka enamus sellise seisukoha kohta, siis peame me võib-olla leida mingisuguse teise seisukoha, et komisjoni seisukohta austatakse, sellepärast et põhimõtteliselt äh, mind rabab see, mis juhtub, valesüüdistused, et ei taheta üldse kiirteed ja nii edasi ja nii edasi, minu meelest äh, meie petitsioonide komisjon siin küll ei käitu nagu kord ja kohus praegu. Peter Järv. Äh, suur tänu, kolleeg Peeter Järv. komisjon petitsioonide komisjon peab otsustama, kuidas, ise ka otsustama, kuidas sellega tegule- te,, tegeletakse. koordinaatorite koosolekul saate viidata sellisele teemale, aga äh, petitsioonide komisjoni, äh, komisjon ja esimees on juba oma otsuse langetanud ma ütlen, et me peame enamuse seisukohta äh, austama ja enamus toetab praegu selle petitsiooni käsitlemise lõpetamist. Just a minute, just a minute. ähm,. Um, senior Auken. proua Auken. üks hetk, palun. Eh, ettepanek, juhatuse ettepanek, ma juba selgitasin, millest me lähtume, ma arvan, et eh, iga koordinaator eh, saab ette panna seda, mida ta soovib arutada, kuid koordinaatorite äh, koosolek on suletud uste taga, see on, koosolek on aga avatud, kus saavad osaleda kõik parlamendi et parlamendiliikmed, see on avalik ja avatud koosolek, siin saavad komisjoni esindajad sõna ning siis seega me otsustame siinkohal. kui te ei ole nõus sellega, siis paneme Eh, hääletusele selle, kas see ettepanek eh, sulgeda või mitte, mina leian, et võiks sulgeda, võttes arvesse, et eh, nii arvavad enamus komisjoni liikmeid ning Euroopa Komisjon petitsiooni esitajate kaitsel ütleb, et ta ei võtaks iialgi vastu sellist projekti, mis ei vastaks keskkonnanõuetele, tehnilistele nõuetele. seega komisjon kaitseb niigi komi-, petitsiooni esindajaid ja, ja mina võtan, kuulasin ära kõiki komisjoni liikmeid. kui koordin-, mõni koordinaator soovib seda hääletusele panna, siis hääletame, kui seda aga ei nõuta, siis mina juhatajana soovitan seda. suur aitäh petitsiooni esindajatele, et te täna siia tulite arutelu eest. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt üheksa see on petitsioon äh, number null kaks kolm kaheksa murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Taani kodanik äh, Euroopa Liidu elupaikade direktiivi väidetava rikkumise kohta. petitsiooni esitaja on äh, siin. kes soovib saalist lahkuda, võib seda teha vaikselt, et me saaks järgmist petitsiooni arutada suur tänu. niisiis, petitsiooni esitaja, teil on viieks minutiks sõna ning kui arutelu on läbi, saate kokkuvõtte tegemiseks äh, kaks minutit. palun, teil on sõna Mange tak for ordet, og øh, tak for, at I vil tage det her op. suur tänu, et sõna andsite ja suur tänu, et Euroopa Parlament selle teema tõstatab, minu meelest on see väga hea. me räägime siin äh, nahkhiirest Barbastella barbastellus, taani keeles on see laiakõrvaline nahkhiir. tegemist on väikese äh, nahkhiirega. går lige bag tilbage. Øh, det drejer sig om EU's øh, eesti keeles Euroopa laikõrv äh, ja me tahame siin rääk-, tahaksime rääkida siis Euroopa õigusaktide tõlgendamisest ja rakendamisest. meie äh, põllumehed peame väga tähtsaks Euroopa õiguse sätteid. oluline on see, et Euroopa elupaikade õigusakt EU-habitatet, og det er bilag 2-arter, og det er bilag 1-arter. Øh, Er det, det drejer sig om. lisa ük-, kaks ja lisa üks liigid. Ähm. Øh, in the annex two it said that it should be äh, lisas kaks on öeldud, äh, et äh, on viidatud Natura kaks tuhat äh, võrgustikele ja äh, lisatud ka, et tuleb ka lisa neli äh, loomaliike kaitsta. see väikene nahkhiir tema ela, elab selle plaanitud tuulepargi lähipiirkonnas ja sellest alg-, algaski meie tegevus, sinna plaaniti saja viiekümne meetrilised tuuleveskid, tuuleturbiinid ja nüüd üks suurim Taani äh, tuuleveskeid äh, on kahesajameetrine äh, ja siin räägitakse nüüd juba siis saja viiekümne meetristest turbiinidest. pärast seda, kui avalikkusele tutvustati tuulepargi mõtet, siis äh, kogusime kokku eksperdid nahkhiirde valdkonnas. Euroopa Liidu tuntuvad teadlased selles valdkonnas. panime paika äh, mõned kontrollpunktid ühesõnaga panime paika mõned kontrollpunktid, kus viisime läbi äh, kontrolle, proove ning äh, me ei saanud minna eraaladele, kus on tuulepargid, aga seal lähipiirkonnas siiski suutsime tuvastada, et äh, Euroopa laikõrva nahkhiireliiki on selles piirkonnas tõesti väga palju ja Euroopa Liidu elupaikade direktiivi äh, tuleb arvesse võtta, aga me ei ole suutnud äh, Taani ametivõime äh, kaasata, oleme proovinud meie Keskkonnaameti poole pöörduda, nemad vastasid meile eitavalt, püüdsime küsimust tõstatada veel kord pärast järg-, täiendava uurimise läbiviimist. me viisime uued katsed läbi kahe aasta kestel ja jällegi tõdesime, et Euroopa laikõrva on äh, aastaid selles piirkonnas äh, palju, mitte ei olnud tegemist siis ainult ühekordse prooviga meie esialgse uuringu käigus äh, ja ühekordse tulemusega. vaatasime erinevaid õigusakte ning võib tõdeda, et tegelikult äh, tuuleparki äh, võib luua äh, ilma, et uuritakse sellist keskkonnamõju ja nahkhiirte esinemist selles piirkonnas ja Taani ametivõimud tegelikult ei saanudki küsida siis tuulepargi puhul sellist infot. meie oleme tõendanud aga, et, et populatsioon on suur ja äh, saja kahekümne viie, saja viiekümne meetri kõrgusel tõenäoliselt on äh, paljud nahkhiiri, oleme seetõttu pöördunud uuesti ametivõimude poole äh, selles küsimuses, aga saime jällegi eitava vastuse. oma eeskirjadest lähtuvalt on ametivõimud loomulikult käitunud õigesti, aga samas nad ei ole võtnud arvesse meie esitatud teaduslikke andmeid, seda, et me oleme tõesti juhtivteadlased selles valdkonnas kaasanud oma töösse ning äh, seetõttu oleks, äh, poleks sugugi mõistlik äh, Äh, paigaldada tuulepark sinna, seal ei ole tegemist ainult mitte Euroopa laikõrvaga, vaid tegelikult tegemist lausa üheksa erineva nahkhiire liigiga ning erinevad teadlased on sellele oma käe alla pannud, aga sellegipoolest tahetakse tuulepargi mõttega jätkata. ja Taani ametivõimud on öelnud, et lähim elupaik on kuue kilomeetri kaugusel, nii et äh, selles tuulepargi piirkonnas otseselt ei ole elupaika ja kui tuleb austada kahe kilomeetri piirkonda, siis äh, ei saaks üldse tuuleparke kuskile püstitada, seda ütlevad äh, ametivõimud. Orhusi ülikoolis äh, aga on läbi viidud uuringud, mille tulemusena me võime järeldada, et nahkhiired tegelikult liiguvad tuule turbiinide poole, sellepärast et need, äh, nendest eraldub soojust ja nad otsivad soojust, nahkhiired, äh, ja ka putukad liiguvad sinna soojuse suunas äh, ja nende järel tulevad nahkhiired. me oleme uurinud põhjalikult nahkhiiri, nahkhiiri selles tuulepargi piirkonnas, ametivõimud aga ei ole seda teinud ja tuulepargi loojad. me teeme omalt poolt ettepaneku, et tulevikus mõeldaks selle peale, tuuleturbiinid on väga tehniline küsimus ja meie ettepanek oleks, et tulevikus paigaldatakse, paigaldatakse andurid tuuleturbiinide peale ja väga kerge on peatada turbiini töö kohe, kui andur annab märku nahkhiire lähenemisest. suvel, kui tuule kiirus on madal ja turbiinist eraldub soojust, siis nahkhiired lähenevad turbiinidele ja ma arvan, et ka Euroopa Liidu suunistes võiks seda arvesse võtta, suvel võivad, võib kasutada päikesepaneele. vabandust, te olete oma kõneaja ületanud ja kas te võiks nüüd palun kokkuvõtte teha? Äh, jah tuuleturbiinide ehitajad ei äh, taha seda juttu kuulda võtta, kui komisjon või keegi teine neile survet ei avalda, nii et äh, palun äh, paigaldagem andurid tuuleturbiinidele, et me saaksime lõpetada sellise nahkhiirte mahanottimise. aitäh! Muchísimas gracias. Ahora tendría la palabra la suur aitäh, nüüd saab sõna eh, Luisa Samarelli Euroopa Komisjonist. Thank you, chair. So this petition is date see petitsioon esitati kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuus, Euroopa Komisjon on juba esitanud kirjaliku vastuse äh, augustikuus kirjaliku teatuse, teatise näol ja me oleme öelnud, et lähtuvalt petitsiooni esitaja esitatud teabest ei saa komisjon tuvastada ühtegi elupaikade direktiivi rikkumist. ja samas küsimuses on saanud komisjon kaebuse ka maikuus ning komisjon vastas samasisuliselt ning saatsime siis äh, juulikuus sarnase sisuga kirja kaebuse esitajale. oleme saanud äh, ka petitsiooni esitaja esitatud dokumendid, kirjeldatud on äh, projekti erinevaid elementi, turbiinide kõrgus äh, ja, ja nii edasi ja kaebuste esitamise pro protsessi puudulikkus riiklikul tasandil komisjoni ametivõimud, ametid leiavad siiski, et varem esitatud järeldused kehtivad sellegipoolest endiselt, me ei ole suutnud siin tuvastada mingisugust elupaikade direktiivi rikkumist komisjon on nõus, et naha, nahkhiirte tuvastamise detektor, äh, andur äh, on tõhus me-, moodus äh, selleks, et ähm, nahkhiirte hävitamist peatada, aga me ei ole läbi viinud põhjalikku uurimist ja me, see ei kuulu meie pädevusse ja lähtuvalt keskkonnamõju hinnangu äh, direktiivi menetlusest tuleb sellega tegeleda. praegusel hetkel koostame me äh, suunisdokumenti tuuleenergia äh, küsimuses, et anda suuniseid selle kohta, milliseid paremaid meetmeid võt-, võtta selleks, et äh, nahkhiiri kaitsta. tuletame teile meelde ka komisjoni suuniseid seoses parema rakendamisega, tegemist on siis teatisega, kus sellised äh, rakendamisjuhtumid ei ole prioriteetjuhtumid ning äh, Euroopa tasandi jaoks, äh, vaid peaksid kuuluma liikmesriigi tasandile. lõpetuseks tahaksin öelda, et me oleme Taani ametivõimudega ühenduses erinevate küsimustega seoses ja seda elupaikade ning lindude direktiivide küsimuses, muuhulgas ka mis puudutab Natura kaks tuhat looduskaitsealasid ja kaitstud liike. viimane dialoog toimus oktoobris äh, kaks tuhat üheksateist ning selle äh, järeldustest äh, lähtuvalt jätkub edasine töö. suur aitäh, proua Auken, palun. et sedakorda räägin ka mina siis taani keeles suur tänu, esimees, ja suur tänu ka petitsiooni esitajale selle teema tutvustamise eest. ma olen väga palju erinevaid petitsioone jälginud seoses tuuleturbiinidega Taanis, seda ma ei olnud aga tähele pannud ja ma ei suuda praegu näha, kas ta või otsustada, kas tõesti tegemist on tõsise probleemiga praegusel hetkel. komisjon vastas nagu vastas ja ma arvan, et me peaksime siiski püüdma leidma vastuseid küsimustele, mille petitsiooni esitaja on tõstatanud ja peame vaatama, kas tõesti on reaalne oht, suur reaalne oht. Problem, a technical problem because we are not uh, we are not having the translation. You want me to do it in, in Spanish? For example, we are not going. We are not having the translation. And you? Ahora sí. Uh, now yes. Okay, perfect. Okay. Okay. Nein, men <laughs> Jamen blot, øh, blot sige, at... tahtsin vaid öelda seda, et äh, ma arvan, et me peame jätma selle petitsiooni avatuks, sellepärast et see info, mis meil on, äh, sellest tule, lähtuvalt tuleks edasist tööd teha, võib-olla pöörduda keskkonnakomisjoni poole äh, või püüda Taani Keskkonnaameti võimudelt saada konkreetset vastust. Need, need äh, looduskaitse direktiivid on meie jaoks äh, tõesti väga oluline küsimus. me ei taha, et neid, äh, neist lihtsalt üle sõidetaks, nii nagu eelmise punkti puhul. me tahaksime, et neid sätteid võetaks tõsiselt ning seetõttu ma arvan, et nii ole, see minu ettepanek oleks parim lähenemisviis ja küsida täiendavat infot Taani ametivõimudel. põhimõtteliselt komisjon on teinud, mida nemad said teha, aga meie saame omalt poolt ka veel midagi midagi ära teha, aitäh! suur aitäh, proua Auken, härra Jaar, palun. olete nõus äh, proua Aukeniga, selge. ja arutelu lõpetus. Has two minutes. palun, petitsiooni esitajal on kaks minutit arutelu lõpetamiseks. kõnelejal puudub mikrofon. Äh, der er ikke undersøgt alternativer praegu ei ole äh, uuritud alternatiivide võimalusi nendele äh, tuuleturbiinidele, me teame äh, sa-, praktiliselt sajaprotsendiliselt, et elupaigade direktiivi kategooria kaks nahkhiiri on seal, aga me ei ole saanud selle pargi ala peal seda mõõtmas käia ja uurimas käia, sest et see on äh, eraala eraomanduses ja selles valdkonnas on lihtsalt tõesti e- elupaikade direktiivi ignoreeritud ja Euroopa suuniseid ka. Äh, aitäh suur aitäh petitsiooni esitajale selle eest, et ta täna siia tuli ja tutvustas meile oma petitsiooni pärast tema ja komisjoni ärakuulamist ning samuti ka meie komisjoni eh, liikmete ärakuulamist. ma teen ettepaneku see eh, avatuna säilitada ning paluksin, et komisjon esitaks eh, meie, meile ka edasise orientiire ning et me teaks paremini, kuidas garanteerida eh, tuleenergia turvalisu-, selle mõjust eh, eh, elukohtade tivile ning kuna proua Auken seda palus, kirjutame ka Taavini võimudele, tutvustame neile seda petitsiooni. niisiis, suur aitäh ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde see on päevakorrapunkt number kümme, eh, milleks on petitsioon null kaks viis viis kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Hispaania kodanik IRS liikumise Izquierda Unida de Cantabria nimel võimalike eeskirjade eeljäämise kohta kaevandamisloa väljaandmisega Cantabrias. petitsiooni esindaja, esindaja on kohal ning teil on viis minutit aega ja pärast eh, kokkuvõtete tegemiseks kaks minutit. palun tere õhtust, aitäh selle võimaluse eest, mis äh, tekitab suurt muret Cantabriat. Cantabria asub Põhja-Hispaanias ning äh, seal toimuvad äh, uurimised kaevanduste avamiseks, kus samuti ka piirkonnas, kus on Altamira koopad, mis on UNESCO kaitsealune piirkond ühesõnaga, e, Tsingi ja tina kaevandamine algab, e, algas e, mitukümmend aastat tagasi, kestis kahe tuhande kolmendi aastani, kus leiti, et varud on piisavalt väikesed ning et kaevandamine pole enam kasumlik. nüüd on eh, Salia projekt, mis on kõige kaugemale jõudnud praegustest Cantabria projektidest, see puudutab Suances, eh, Torre de la Vega, Santiago del Mar ja Matcuerdas. ning eh, olulised on eelkõige need küsimused, mis puudutavad kultuuriväärtusi Eh, UNESCO eh, on andnud Altamirele UNESCO kaitsealuse eh, kultuuripärandi väärte, liigutakse Lissaboni lepingut, samuti ka Euroopa Liidu toimimise lepingut ning ka Pooli UNESCO kultuuripärandi kaitsmise resolutsiooni. me palume, et kasutatakse E, ennetuspõhimõtted praegusel hetkel ei ole mitte mingisugust äh, põhjust selleks, et selline kaevandus äh, avataks. E, e, Hispaania äh, kaevandusseadus on pärit aastast seitsekümmend kolm ehk siis konstitutsioonieelsest ajastust, sest praegusel hetkel ei ole Kantabrias ka mingisugust uurimisprogrammi, nagu see seadus seda ette näeb. samuti pole olemas ka ähm, Eh, seadust, mis puudutab eh, pinnase kaitset ja pinnakaitset. oluline on mainida ka seda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal otsustas eh, Cantabria valitsus kohaldada ja muuta pinnase kaitseseadust, mis võimaldab välisettevõtetel kuritarvitada meie loodusvarasid. seda ning Eh, ning eh, mis puudutab majanduslikke tööhõive küsimusi, leiame, et eh, täiesti valelikult Tabre kohalik omavalitsus väidab, et selle kaevanduse avamisega luuakse tuhat viissada töökohta, see on täiesti vale, sest eelmisel kaevandusel oli nelisada töötajat. niisiis selleks, et Eh, kaevandada poole vähem, öeldakse, et tuleb neli või viis korda töökohti juurde, seda arvesse võtma seda, et tehnoloogia on vahepeal kõvasti arenenud. Eh, samuti on empiiriliselt tõestatud, et kaevandamine kahjustab teisi majandustegevusi samas piirkonnas, eelkõige see puudutab näiteks põllumajandust, loomapidamist ning eh, samuti ka turismi ning Swanseas ja Santiana de Mar äh, on, oleks kõige rohkem kannatavad äh, külad selles piirkonnas ning lisaks sellele äh, pannakse ohtu ka kaks tuhat töökohta valdkondades, mida ma mainisin. mis puudutab hindu, siis projekt on näidanud, et kak-, et kui tsingi hind kakskümmend äh, protsenti tõuseb või langeb, siis see äh, võib äh, muuta kasumlikuks või kahjumlikuks selle kaevanduse avamise ning praegusel hetkel on Maailmapank öelnud, et tsingi hind langeb kolmkümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnenda aastani ning võttes arvesse et Cantabria on kak-, Natura kaks tuhat piirkonnaks äh, kuulutatud, seal on samuti ka kaitsealuseid nahkhiiri ning äh, äh, seal elab koobastes ka kolmsada haruldast selgrootut. niisiis me räägime ühtlasi eh, ka eh, kastanimetsadest ja samuti ka eh, koobastest, mida külastavad turistid. tahaksin ühtlasi teile meenutada seda, et selles projektis on mitmeid problemaatilisi kohti, nagu näiteks taristute olemasolu selleks, et ka, et kaevandada, samuti vee pumpamise eh, küsimused ja eh, pumpade eh, elektriga varuta, varustamise küsimused. lugupeetud daamid ja härrad, ma lõpetan oma sõnavõtu, et paluks ta teid, et ei lubaks et majandushuvid oleks ülem, ülimuslikult kultuurile, tervisele ja looduskaitsele. suur aitäh teile, härra voli-, härra petitsiooni esitaja. nüüd saab sõna Eh, Jose Maria Server NVIDIA direktoraadist. lugupeetud juhataja, aitäh, ma üritan võimalikult lihtsalt ja mittetehniliselt selgitada komisjoni eh, järeldusi petitsiooniga tutvumisel ning seda võttes arvesse Euroopa eh, seadust, see on Eh, siin ei ole muidugi ainult Euroopa õigus oluline, vaid ka eh, kohalikud eh, liikmesriigi seadused on olulised. tegemist on siis projektiga, mis puudutab kaevandamisõiguseks, õigemini uurimise ja analüüsi sooritamiseks, mille eesmärgiks on tuvastada tsingi olemasolu selles piirkonnas et välja töötada kvaliteetsed andmed, mis äh, võiks äh, õigustada tulevikus äh, võimaliku kaevanduse alust, kaevandamise alustamist ehk siis tegemist on tõepoolest esmase ennetava faasiga. ma tahaksin selgitada, millised E, nõudmised on Euroopa õiguses olemas, e, eelkõige puudutab see keskkonnamõju hinnangute väljaselgitamist. me e, oleme täiesti nõus sellega, et keskkonnamõju hinnangud esitavad teatud nõudmised nii projektidele, mis on lisas üks ära mainitud, kui ka selle kohta, mis on lisatud, mis on märgitud äh, lisas kaks. ehk siis need projektid, mis ei ole kumbaski lisas äh, mainitud, nendele see ei laiene. Äh, mis puudutab e-, esimest lisa, siis direktiiv kohustab keskkonnahinnangu läbiviimise. miks? sellepärast, et nende projektide osas leitakse, et need projektid võivad kahjustada märkimisväärselt keskkonda komisjoni andmetel eh, tundub eh, olevat nii, et praegune eh, uurimisprojekt ei käi lisa ühe alla, mille puhul oleks keskkonnamõju hinnangud kohustuslikud. küsimus on nüüd siis selles, mis oleks lisa kaks. lisa kaks kohta ei kohusta eh, komisjon koheselt eh, mõjuhinnangu koostamist, vaid jätab selle eh, liikmesriikide otsustada, mis ei ole ka sugugi mitte arbitraarne otsus, vaid pädevad asutused liikmesriigis peavad otsustama, kas projekt võib keskkonda mõjutada või siis mitte ning äh, see protsess, mida kutsutakse screening uks inglise keeles, äh, ei ole sugugi mitte arbitraarne protsess, vaid see viiakse läbi viite vi,, äh, toetudes, toetudes siis juhtumipõhiselt, võttes arvesse kriteeriumid, mis on ära mainitud direktiivi kolmandas lisas seoses Äh, sellega, võttes arvesse seda, kus see äh, piirkond asub ja milline on selle ümbrus. projekt äh, on siis praegusel hetkel uurimisfaasis. direktiiv lisas kaks lõikes D näeb ette või loeb ette projektidena, mis, mida see protsess puudutab, puudutab siis äh, eelkõige sügava puurimist välja arvatud need juhud, mis on seotud pinnase stabiliseerimisega. see on põhiline kriteerium, mis, äh, millest sõltub siis see, kas tegemist on nimekirjaga, mis on lisatud äh, lisasse kaks või mitte. meie ei tea praegu, millised puurimised toimuksid ja äh, milline uurimine on praegusel hetkel toimunud, kuid oluline on siiski öelda seda, et kui selline puurimine toimuks projekti vältel, siis äh, screening'u äh, menetlus tuleks rakendada ning kohalikud võimud peaks otsustama kas oleks vaja koostada keskkonnamõju hinnang või mitte. ma tahaksin ühtlasi rõhutada ka seda, et nagu eh, teiste petitsioonide puhul täna õhtul on öeldud, see, mm, eh, see eh, direktiiv näeb ette üle kontrolli võimaluse ning samuti ka puudutab see vaidlustamist kõigi otsuste puhul, äh, mis on seotud keskkonnamõju hinnanguga, ehk siis äh, tekitaks äh, selline mehhanism, mis seab kahtluse alla kõik otsused, mis selles valdkonnas langetatakse. tundub selge olevat, et informatsioon, mis selle projektiga seoses avaldatud on, näitab, et mitmed vabaühendused esitasid äh, Hispaania kohtu poole haagid selles osas, kuidas kvalifitseeritakse siis pinnast, kus see projekti hakatakse läbi viima. ja lõpetuseks mulle meeldiks öelda, Äh, selles osas, mis puudutab elukohtade direktiivi kui ka äh, lindude äh, direktiivi, siis liikmesriikide valitsused on need, kes garanteerivad elukohtade kaitset ning samuti ka liike, kes ka Natura kaks tuhat piirkondades elavad, keda võiksid need, keda võiksid need küsimused puudutada või kahjustada ning eh, samuti eh, puudu-, mis puudutab kaevanduste rajamist, avatud kaevanduste rajamist, eh, siis lõpetuseks võib öelda seda, et praegusel hetkel selle petitsiooni eesmärk on projekt, mis on seotud uurimisega, mitte kaevandamisega. kui selle asjaga edasi minnakse, kui kavatsetakse tõepoolest äh, kaevandama hakata, siis kindlasti peaks sellega seoses äh, ka äh, uurimine läbi viidama. nüüd saavad sõna mm, petikomisjoni liikmed, kõigepealt saab sõna härra Foido. suur aitäh. kõigepealt ma sooviksin tänada petitsiooni esitajat ning eelkõige sooviksin ka teda tänada andmete esitamise eest. sellest ma eelnevalt teadlik ei olnud. kuid pärast komisjoni sõnavõttu, kus äärmiselt selgelt ähm, selgitati, et uurimi, tegemist on uurimisprojektiga, mitte kaevandamisega, kuid ma arvan siiski, et ei oleks hea äh, kui äh, hakatakse äh, hirmutama, kui äh, ohustatakse sellist projekti, mis kokkuvõttes võiks luua rikkusi ning samuti ka töökohti maapiirkondades. samas aga ühest küljest tuleb vaadata töökohtade loomist ja majandusjõukusega ja teisest küljest rääkida keskkonna Äh, äh, kaitsega. rahvapartei loomulikult toetab eelkõige jätkusuutlikku keskkonnakaitset, kuigi sellega peab käsikäes käima ka majanduslik jätkusuutlikkus. teiste sõnadega, meie jaoks äh, ei ole probleemi kui äh, komisjon jälgiks äh, õiguskindlust, keskkonnakaitset äh, ning võimalikku töökohtade loomist ning need erinevate faktorite koosmängu selle projekti juures, kuigi esialgu tegemist on ainult uurimisega, on see ikkagi seotud tulevastesse kaevandamisega, kui see oleks võimalik. seega me sooviksime, et äh, see küsimus äh, selgeks räägitakse kõigi südamerahu huvides ja ka selleks, et säilitataks sealjuures keskkondlik jätkusuutlikkus. suur aitäh! järgmisena saab sõna proua Ždanuka. Uh, ka mina tahaksin tänada petitsiooni esitajaid, sest et väga oluline on juba varases staadiumis teadlikkust tõsta see on väga hea praegu, sellepärast et me oleme just äsja kuulnud, millised tagajärjed on kaevandamisel näiteks äh, Hispaanias, aga ka teistes liikmesriikides. lisaks äh, loodusele ja elupaikadele avaldatavale mõjule mainiti petitsioonis ka ajalooliselt väga olulist, olulisi objekte, mis on lisatud UNESCO äh, pärandi nimekirja. Sotomira näiteks. Sotomira koopad. loomulikult äh, kaevandamine mõjutab seda UNESCO äh, päritolu objekti. seega minu ettepanek on, et komisjon ei piirduks ainult äh, mõjuhinnanguga, mis käsitleb loodust, vaid et see hõlmaks ka teistsuguseid olemasolevaid objekte, näiteks UNESCO objektid. aitäh! suur aitäh! nüüd saab sõna proua Curtin Darling. Thank you as well to the, the petitioners aitäh, aitäh ka petitsiooni esitajatele. sotsiaaldemokraatide poolelt teeksime ettepaneku jätta see petitsioon avatuks. nagu ka Rahvapartei kolleeg ütles, siis me peame tõepoolest uurima selle juhtumi fakte üks viis seda teha oleks saata kiri nendele Hispaania esindajatele Euroopa Liidu poolt ning paluda nende arvamust petitsiooni kohta ning äh, paluda neil selgitust mõningate küsimuste äh, kohta, mis on jäänud siin lahtiseks Euroopa Komisjoni vaatenurgast. ning siis saame vaadata, mis äh, edasi saab, kas on täiendavaid küsimusi, mis vajaksid selgitusi. aitäh! nüüd saab sõna kaheks minutiks petitsiooni esitaja, aitäh! suur aitäh uuesti, suur aitäh erinevatele fraktsioonidele seisukohtade väljendamise eest, ma olen nõus sellega, härra Soidu, et peale keskkonnakaitset tuleb rääkida ka majanduse eh, eh, kaitset. mina pidin lahkuma Kantaabriast, sest majandusvõimalusi, majanduslikke võimalusi seal polnud ning ma kinnitan, et sellised projektid ei aita kaasa ja me rääg-, ütleksin, et äh, mitte ainult majanduslikel põhjustel, tööd sotsiaalsetel, kultuurilistel, ajaloolistel põhjustel, ma paluksin, et teie, kes te äh, selleks võimalused on, tulge koha peale ja rääkige äh, ja küsige praeguselt valitsuselt, kas nad täidavad kõiki seadusi ning siis reageerige vastavalt sellele, kuidas te äh, õigeks arvate. suur aitäh, et te äh, siia tulite. pärast seda, olles äh, ära kuulanud komisjoni esindaja, on, oleks minu ettepanek petitsioon avaltuna hoida ning saadame pädevatele Hispaania võimudele ehk siis äh, Cantabria omavalitsusele, sest äh, võttes arvesse, mida ütles Euroopa Komisjoni esindaja ning mida ütles äh, meie komisjoni esindajad, milliste uurimistega on tegemist ning see on, oleks oluline selleks, et me tehakse, eh, millist eh, mõjuhinnangut oleks vaja eh, kasundada, kuna me seda ei tea, siis me palume, et kohalik omavalitsus selgitas meile täpsemalt seda olukorda ning pärast seda võime selle petitsiooni uuesti üle vaadata. suur aitäh kõigile petitsiooni esitajale. Lähme nüüd siis päev, petitsiooni Eh, vabandust, eh, päevakorrapunkt otse, eh, petitsioon number null viis kuuskümmend murd kaks tuhat üheksateist, mille esitas Prantsusmaa kodanik Timothée Galver Euroopa kodanikualgatuse Ferozen nimel lennukikütuse maksu kehtestamise kohta. petitsiooni esitaja on kohal ning teil on aega viis minutit petitsiooni esitamiseks ja hiljem on teil kaks minutit aega vastamiseks. niisiis, teil on nüüd sõna, nii et võite alustada. Muchas gracias, senora presidente uh,, dear MEP-s uh,. Thank you very much for having austatud uh, Euroopa Parlamendi liikmed, väga hea, et uh, te meid siia kutsusite, see on meile suur au. me esindame uh, Euroopa kodanike algatust, mida toetasid juba sada viiskümmend viis Euroopa kodanikku ja samal ajal kui COP kakskümmend viis algas, algatasime meie oma algatuse, sellepärast et lennusektori heitmed on üks kõige suurem CO2 heitmete algatus. meie eesmärk on Euroopa äh, sisene kerosiinimaks, sellepärast et äh, kerosiini kaudu tuleb kõige rohkem äh, heitmeid ja, äh, ja äh, samas lennukipiletid on naeruväärselt odavad, odavamad kui rongipiletid ja seetõttu Äh, kasutatakse kõige süsiniku intensiivsemat transpordiliiki kõige rohkem või? või see julgustab selle kasutamisele? hoolimata sellest, et lennundussektoris tuleb ainult äh, väike osa meie heitmetest, me peame vähendama seitsme äh, protsendi võrra oma heitmeid mitte ainult Pariisi äh, Äh, kokkuleppe pärast, vaid selleks, et päästa oma kliimat. Euroopa Liidu lennusisendajate lennukikütuse maksud järgmine viie aasta jooksul äh, või lennukis, lendussektori heitmed kasvasid äh, viimastel aastatel, aga seda saab peatada. heitmed on kasvanud sellepärast, et maksustamine on olnud puudulik ja see soodustab lennureise äh, rongireiside asemel ka lühikeste vahemaade katmiseks nagu te näete, mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei maksusta kerosiini ja äh, see ei ole mitte ainus maksusoodustus lennundussektorile, rahvusvaheliste lendude puhul ei kasutata äh, käibemaksu ja ainult äh, kuueteistkümnes liikmesriigis maksustatakse rahvusvahelist ähm, lennuliiklust ja kui te ei reisinud nendelt kuuelt Euroopa Liidu, kuuest Euroopa Liidu liikmesriigist, siis on teie lennud väga odavad. näiteks Frankfurdist Lissaboni saab kümne euroga, üks minu sõber seda tegi, Brüsselist äh, Lissaboni lendas üks minu teine sõber üheteistkümne euroga. see soodustab kunstlikult lennuliiklust äh, võib-olla arvate, et see ei ole õiguslikult võimalik äh, rakendada kerosiinimaksu, äh, aga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Kanadas äh, on juba sellised maksud kehtestatud, nii et seda oleks võimalik teha ka Euroopa Liidu siseste lendude puhul. ja nüüd annan sõna oma sõbrale Nikole. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud külalised! ka mina tahaksin kõigepealt tänada teid selle eest, et te olete täna siin ja meie jaoks on suur au äh, tutvustada teile midagi, mis loodetavasti muutub Euroopa tasandil õigusaktiks. kes ei naudi uusi äh, sihtkohti, uute kohtade avastamist, tundmatute kohtade asut-, avastamist ja lennuühenduse äh, kaudu saab seda teha kõige kiiremini ja kõige odavamalt aga me ei ole mõelnud selle peale, mis kahju see teeb mitte ainult meile, vaid kõikidele tulevastele põlvkondadele. me ei ole tulnud siia mingisuguse radikaalse tegevuskavaga. meie nõuded ei ole ebarealistlikud, need ei õõnesta me, meie liitu ja selle institutsioonide toimimist. võib-olla on need idealistlikud, aga see ei tähenda seda, et meie algatuses puuduks pragmaatilisus. meie peamiseks eesmärgiks on kõikide Euroopa Liidu kahekümne kaheksa liikmesriigi kodanike heaolu ning elukvaliteet. nagu minu sõber ütles, maksusoodustuste lõpetamine kerosiini koht, puhul ei ole mitte ainult keskkonnaalaselt vajalik, vaid see toob kaasa ka nii mõndagi majanduslikult. lennusektor äh, praegusel hetkel äh, naudib soodis, äh, sooduskohtlemist nii õiguslikult kui maksustamise vallas ja see ei õõnesta mitte ainult ühtse turu põhimõtteid, vaid toob kahju ka tarbijatele, kes peavad seda koormat maksude kaudu ja teiste transpordimaksude kaudu ka kandma lennukikütuse maksu kehtestamine ka lühilendudel aitaks sisse tuua ainuüksi kaheksa miljardit eurot, mida võiks kasutada innova-, innovatsiooni, teadusuuringute, kestlikkuse äh, investeeringuteks ja seetõttu oleme teinud ettepaneku kehtestada lennukikütuse äh, maks, mis väheneb, kui äh, lennata vahemaa suureneb poliitikakujundajad ei pea praegu täielikust süsteemi, täielikult praegusest süsteemist loobuma või ähm, me peame lihtsalt äh, kestlikult äh, lähenema asjale ja noorsoo, noorsugu peab langetama õigeid valeku-, valikuid ja seetõttu palumegi teilt täna toetust, aitäh! suur tänu teile selle ettekande eest! ja nüüd äh, annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale proua Karaname Kill. suur tänu. kõigepealt ma pean ütlema, et äh, selle petitsiooni teema puudutab teemat, kus me saame esitada õigusakti ettepanekuid, tõesti, selle teema puhul komisjon võiks teha algatuse ja tegemist on siis äh, tõesti algatusega, kus äh, valdkonnas komisjon vähemalt esialgse sammuna tahab äh, olukorda uurida, viia läbi mõjuhinnanguid äh, lennusektori maksukohtlemise vallas muuhulgas. me oleme saanud seitsmelt liikmesriigilt taotluse uurida võimalust lennusektoril suhtes teatavaid hinnanõudeid kehtestada, kas olgu siis tegemist kas piletimaksuga või lennuki kütusemaksuga või millegi hoopis kolmanda-neljandaga. aga see petitsioon, millele me, selle petitsiooni puhul on tegemist petitsiooniga, mis kattub täielikult äh, varasema petitsiooniga, mille esitas sama petitsiooni esitaja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuus, kaks kuud varem ja juhtisime tähelepanu sellele, et meie algates on tege-, alates on tegemist äh, sama petitsiooni kõrgu-, kordamisega. varasem petitsioon juba äh, kehtib äh, lähtuvalt ühest miljonist algatusest äh,, allkirjast ning see peaks äh, käiku minema kahe tuhande kahekümnendal aastal. komisjoni jaoks on tegemist kordusega. see teema kuulub meie pädevusse. me saame õigusloomelisi ettepanekuid teha, me teeme mõningaid poliitilisi ettepanekuid, aga menetluslikust küljest peame kordama üle, meie jaoks on tegemist korduspetitsiooniga juba käimasoleva petitsiooni puhul kas ma saan õigesti aru, et et praegusel hetkel kogutakse miljonit allkirja. ma võin äh, lugeda ette kirja, mille saatsime liikmetele juba septembris kaks tuhat üheksateist. Euroopa komisjon sai Euroopa kodanikualgatuse ettepaneku samalt in,, samadelt inimestelt samal teemal äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuus. see algatus ning kõnealune petitsioon äh, sisaldavad täpselt samasugust te teksti. Euroopa algatus võimald- äh,, kodanikualgatus võimaldab äh, rahval teha algatust komisjoni õigusakti ettepaneku esitamise kohta ja siis kümnendal mail kaks tuhat üheksateist komisjon registreeris selle algatuse, see tähendab seda, et komisjon leiab, et see ei kuulu otseselt äh, komisjoni pädevusalast välja õigusaktide esitamise küsimuses. kuni kümnenda maini kaks tuhat kakskümmend saavad äh, algatuse esitajad äh, koguda miljon allkirja Äh, vähemalt seitsmes liikmesriigis. juhul, kui äh, allkirjad kogutakse, peab komisjon otsustama, kas esitada äh, õigusloomeline ettepanek, kas alustada õigusloomelise ettepaneku koostamist. komisjon leiab, et praegune petitsioon on olemasoleva algatuse kordus. suur tänu! ja nüüd saavad sõna liikmed, proua Auken, palun kõigepealt suur tänu, suur tänu, et tulite siia ja loomulikult jah ähm,, väga oluline on, et me siingi lisaks äh, Euroopa kodanikualgatusele tegutseme, me oleme äh, mitmeid kordi näinud, et komisjon äh, Euroopa kodanikualgatuse küsimuses tegutseb ülekaela, ülejala ja noored inimesed saavad lennata praktiliselt äh, mitte millegi eest, siis loomulikult äh, selle äh, puhul on arve kuskilt otsast maksmata ja kes peab selle arve kinni maksma. ja need noored inimesed peavad tulevikus maksma selle eest, lennundussektor on äärm-, toetuste najal Äh, juba aastaid toiminud ning me peame mõtlema selle peale, kuidas asjad võiksid areneda, kui meil oleks lennukikütusemaks. nii et äh, ma arvan, et ka meie peaksime tegutsema sellega, aga, aga seda lisaks Euroopa kodanikualgatusele me tahaks juba praegu kuulda seda, et komisjon võtab seda teemat tõsiselt, mitte lihtsalt ei pühi seda äh, töölaual kõrvale Äh, et äh, lapsed tulevikus peaksid selle äh, sooduskohtlemise arve kinni maksma. Merci uh,, merci beaucoup. suur tänu, suur tänu uh,, ütleb proua Verden petitsiooni esindajatele. me uurime nende petitsiooni. see petitsioon sai alguse COP kahekümne viie alguspäeval te tahaksite, et meil oleks lennukikütuse maks Euroopa Liidu siseste lendude jaoks, tuletame teile meelde, et ähm, meil on ka üks teine vastutusvaldkond, minu äh, fraktsioon ja meie vaatame, kas, äh, kuidas tegeletakse energia maksustamisega. see on meie jaoks tähtis küsimus, ma tahaksin äh, et Euroopa Komisjon hindaks, kas läbirääkimised mit-, laiemalt, mitte ainult Euroopa siseste lendude puhul ähm,, leiavad käsitlemist, aga arvesse võetaks ka äh, ebalojaalset konkurentsi. ma tahaksin pöörduda tagasi menetluslikule menetlusliku külje juurde kodanikualgatuse ning petitsiooniõigus on erinevad õigused, need peavad olema mõlemad tagatud Euroopa kodanikele ja ma kutsun üles petitsiooni esindajatele loomulikult tegutsema kodanikualgatuse vallas, aga ma soovin ka, et meie komisjon jätaks selle petitsiooni avatuks. järgmisena härra Laruturu. suur tänu, proua äh, esimees, jah, minu nimi on ka prantslastele raske, minu nimi on Laruturu äh, ja ma olen eelarvekomisjonis, olin kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve variraportöör ning äh, olen ka järgmise eelarve äh, pearaportööriks kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarve puhul ja viiest, äh, viie fraktsiooni jaoks on kõige olulisem see, millised uued ressursid on meil uue eelarve jaoks. viis fraktsiooni on öelnud, meil on vaja rohkem raha, kui me tahame Euroopa rohelist kokkulepet, siis tuleks selleks vahendeid leida ning äh, lennukikütus ei ole ainus lahendus, aga kindlasti see oleks kõige kiirem moodus uusi ressursse leida. ja petitsiooni esitajad on öelnud, et see võib sisse tuua kaheksa miljardit igal aastal, isegi siis, kui see maksumäär on väike. ja iga kord, kui me paneme autosse bensiini, tangime, siis äh, maksame maksu ja kui me rakendaksime lennuki Äh, lennureisidele sama äh, lähenemisviisi, siis äh, see võiks kaheksa miljardit sisse tuua, ma ütleksin tõesti, et kesk-, meie eelarvekomisjoni kolleegide jaoks on see oluline. ma ei peaks tuletama kõigile meelde kliimaprobleemi tõsisust, me kuulutasime välja vaikuse minuti, et austada Äh, neid äh, naisi, kes hukk- ja mehi, kes hukkusid äh, üleujutuste tõttu Hispaanias ja me kuuleme üha, üha uudiseid uutest inimestest, kes üleujutistes hukkuvad. Poola kliimaminister Kortika ütles, et min-, rääk-, temaga rääkisime ka kliimamõjude tagajärjest Poolale, põud ja nii edasi ja nii edasi ja selle mõju loomadele kõikides Euroopa riikides tuleb tegutseda. ei piisa sellest, kui me hüüame, et maa põleb, maa põleb. me peame tegutsema, ambitsioonikaid eesmärke kehtestama, et kümne aasta jooksul CO2 heitmed viiekümne protsendi võrra väiksemaks saada. nüüd me peame mõtlema, kuidas leida rahasid, et isoleerida maju, koole ja nii edasi. raha on kõige tähtsam küsimus. Euroopa Kontrollikoja koda ütleb, et me peame igal aastal leidma ähm, äh, tuhat ükssada miljonit eurot, äh, miljard, miljardit eurot, äh, tuhat ükssada miljardit eurot, see ei ole sugugi mitte väike hind. ja Jacques Delors'i instituut ju korraldas äh, Äh, parlamendiliikmetega neljast fraktsioonist äh, ürituse, mille abil püüti leida, kuidas me leiaksime äh, neid summasid mitte saja aasta jooksul, kuidas Euroopa eelarve saaks aidata, kuidas liikmesriikide eelarve võiks aidata ja Timotee käis kohal ja rääkis ka lennukikütuse maksust olid kohal nii küpsed inimesed, Karl Frankenberg, keskkonna peadirektor Euroopa Komisjonist ja tema ütles, et see ettepanek on äh, tõsiseltvõetav lennundussektori äh, lobitegijad loomulikult pole sellest huvitatud, aga kui me tahame kliima vallas midagi saavutada, siis tuleb sellele mõelda. kõik meie, kõik äh, palgatöölised, äh, töölised, äh, põllumehed maksavad maksu. me maksame kuuskümmend senti maksu iga liitri eest, mida kasutame oma autos ja ükskõik, kus me töötame äh, või kuhu me sõidame, iga liitri kütuse eest maksame kuuskümmend senti taksi ja kuidas on siis äh, mõistetav see, et äh, lennukikütuse puhul pole maksu ja nad, neil ei ole ka käibemaksu Jaapanis, isegi Saudi Araabias aga rakendatakse lennukikütuse matku, maksu. see on iseenesestmõistetav, et seda tuleb teha varem naerdi, äh, naerdi suurte internetihiidude maksustamisest, äh, Google'ist ja nii edasi ja see oli kui naeruväärne, aga nüüd on see enesestmõistetav. ma arvan, et lennuki kütusemaks äh, on hea vahend, ütlen seda eelarvekomisjoni liikmena, see ei ole ainus vahend, aga hea vahend ja see aitab natukene ka lennuliiklust vähendada, inimesed saavad ka oma koduriikides häid puhkuseid mööda saata ja luua töökohta mitte teises maailma otsas võib-olla, aga, aga siin Euroopas. ja nii saame äh, lennuliiklust vähendada, heitmeid vähendada, äh, eelarvesse vahendeid saada, kaheksa miljardit annaks meil luua äh, töökohti hoonete ehitamise sektoris ja nii edasi ja nii edasi. ja lõpetuseks ütleksin ma, et sotsiaaldemokraadid soovivad, et see petitsioon jääks avatuks ja võime küsida ENVI komisjonilt, komisjonilt äh, ning äh, teistelt komisjonidelt äh, samuti arvamust ja proua von der Leyen on öelnud, et saja päeva jooksul töötab ta välja Euroopa kohel-, rohelise kokkuleppe. see on ka suurepärane argument, miks see petitsioon lahtisena hoida. proua Curtin Darling. tahaksin kõigepealt tänada selle petitsiooni esitajaid, ma arvan, et esimene kommentaar minu poolt oleks, äh, et meile kõigile avaldas muljet, kuidas noored inimesed viimastel aastatel, üliõpilased, õpilased on esitanud konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas kliima vallas äh, tegutseda. ning äh, tõesti, tegemist on praktilise suurepärase näitega sellest, kuidas me saaksime äh, natukene oma sõnade taha ka liha luua ja ajastus on suurepärane mitte sellepärast, et COP kakskümmend viis Madridis täna alguse saab, vaid ka sellepärast, et sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis võtsid vastu oma resolutsiooni ettepaneku selle kohta, et tegemist oli, on, on kliima erakorralise olukorraga, kliima, kliimakriisiga, rääkisime palju sellest ka Strasbourgis eelmisel nädalal, oleme öelnud, et meil on vaja konkreetseid samme, tegusid, sest et olukord on tõesti kriisiolukord ning meil on vaja poliitilisi meetmeid. kuulasin Antonio Guterrese kõnet COP kakskümmend viis Äh, alguses täna hommikul ja tema tundis masendust selle pärast, kui vähe tegelikult on ette võetud äh, võrreldes nende sõnadega, suurte sõnadega, mida tehakse kliimamuutuse äh, tasandil ja me ei saa nüüd rääkida enam millestki, mis on kauges tulevikus me peame omaenda asjad korda saama ja seetõttu üle vaadatud energia äh, direktiiv peab olema üks osa Euroopa õigusloomelisest tegevuskavast äh, ning äh, ka Euroopa rohelise kokkuleppe raamistikus, nagu Pierregi ütles, tuleb ka maksuvaldkonda arvesse võtta, sellel on äh, äärmiselt tähtis roll. ja veel kaks märkust minu poolt. erinevalt äh, Pierre'ist elan mina saarel. ja hoolimata sellest, et meil on rongiühendus, äh, siis mõnikord rongid ei sõida, laevaliiklus ei toimi ühel või teisel põhjusel. ma arvan, et me peaksime Äh, julgustama inimesi reisima, külastama teisi riike ja maksusüsteem peaks äh, aitama meil äh, muuta puhtaid transpordiliike taskukohasemaks. me peaksime lähtuma sellest, et saastaja maksab ja seetõttu me peaksime kehtestama ka näiteks sagedase lendaja maksu. kui sa lendad kord nädalas, siis see ei ole seesama kui see, et lendad sa iga nädal või mitu korda nädalas, võib-olla veel ka äri, äh, äri eesmärgil või töö pärast. me peame arvesse võtma seda. me ei tohiks äh, päris kärpida võimalusi äh, inimestel kohtuda teistmoodi inimestega teistes riikides, tutvuda uute kultuuridega aga seda ettepanekut tuleb käsitleda ja ma pean tunnistama, et olin natukene pettumus, et komisjon ei tulnud siia selleks, et rääkida sisust, vaid ainult sellest menetluslikust küljest. jah kui kodanikualgatuse ettepanek tehakse, siis paistab, et nagu petitsioonide komisjoni roll kaoks. aga tegemist on elava aruteluga, jah, petitsioonide komisjonil on oma roll selles arutelus ja seetõttu olen kergelt pettunud, et me ei olegi saanud sellest sisust nüüd komisjoniga rääkida ja rääkida sellest, mida komisjon mõtleb reguleerimisala osas, millised erinevad algatused on seitsmelt liikmesriigilt. nii et meie kui parlament saaksime ka aidata kaasa sellele protsessile, nagu Pierre juba ütles, äh, sotsiaaldemokraadid soovivad, et see petitsioon jääks äh, avatuks, äh, me tahame saata seda Keskkonnakomisjonile, Transpordikomisjonile ja tahaksime soovitada nendele komisjonidele, et nad kutsuvad petitsioonide esindajad endaga komisjoni, et nad saaksid anda tõendeid selle kohta, mis selles valdkonnas toimub, aitäh. niisiis, kõnelejate nimekiri on nüüd lõpp lõppenud. Äh, äh, petitsioonid on juba saadetud ENVisse ning TRAN-i äh, petitsiooni esitajad saavad kaks minutit lõppsõnaks. suur tänu, austatud esimees, tahaksin tänada Euroopa Komisjoni esindajaid ja, ja ka kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on siin täna kohal, kes kaitsesid meid, andsid meile olulist tagasisidet Euroopa Komisjoni esindajale vastamiseks ütleksime, et me teame väga hästi, millised on äh, proua von der Leyeni rohelise kokkuleppe prioriteedid, aga Euroopa kodanikena, kuhu on meie õiguseks, meie eelisõiguseks võidelda selle eest, mis meie arvates on õige ja mida me tahaksime muuta poliitika valdkonnas meie liikmesriikide ühises peres ja meie arvame, et lennukikütuse maks on hea moodus, kuidas lahendada üks äh, suurem välismõjude probleem äh, Euroopa Liidus tegemist on äh, vägagi negatiivse välismõjuga, mis tekitab tõsiseid probleeme mitte ainult täna, vaid ka tulevastele põlvkondadele ja samas äh, me kohe saaksime selle probleemi ära parandada, kõrvaldada. meie oleme valmis konstruktiivselt selles protsessis osalema, andma tagasisidet kõigile, kes seda soovivad, äh, selleks, et aidata meie algatusel, algatusele edu tagada Äh, ja kanda hoolt selle eest, et see osa Euroopa rohelisest kokkuleppest tõesti ka teostuks. nagu üks äh, austatud parlamendi liige ütles, äh, sellel algatusel on kolmekordne mõju, see ei ole mitte ainult keskkonna mõttes hea, vaid see toob kaasa ka sotsiaalset ning majanduslikku kasu, mida ei saa eirata, see muudab täiendavaid ressursse kättesaadavaks meie parlamendile, meie ühiskonnale, et parandada elukvaliteeti kõigi jaoks, et luua töökohti see aitab äh, liitu ning muudab meid tugevamaks. me kutsume kõiki kohalviibijaid meiega mõtteid vahetama, meile tagasisidet esitama selle kohta, kuidas me saame oma tööd veel paremini teha ning tahaksime tänada teid äh, selle võimaluse eest täna teie ees esineda ning teie tagasiside eest. Thank you very much. So we have. suur tänu. nüüd me peame nüüd otsustama, ettepanek on jätta jätta petitsioon avatuks. võttes arvesse, et Euroopa kodanikualgatuse menetlus on praegu pooleli. kas see sobib? vastuvõtjaid ei ole, seega ühehäälselt, aitäh. Perfecto, muchísimas gracias. suurepärane, aitäh, proua Ždanuka. nüüd lähme päevakorrapunkti kaksteist juurde. petitsioon number null üheksa viisteist murd kaks tuhat viisteist, mille on esitanud Hispaania kodanik Jose Ortega Ortega Valencia piirkonna kalurite ühingute keskliidu nimel uue tagasiheite põhimõtte vastu, mille kohaselt on kaluril kohustatud kogu saagi maha laadima. niisiis, teil on kokku viis minutit kõneaega, nii et vaadake, kuidas te seda jaotate. ja siis hiljem on teil veel kaks minutit kõneaega nii, teil on nüüd sõna ja tere tulemast. lugupeetud juhataja, suur aitäh, et lubate meil esitada oma petitsiooni. me räägime eh, Hispaania Valencia piirkonna kalurite ühingute keskliigudu nimel ning eh, me, meiega ühinevad eh, ka Mursi esindajad niisiis me palume selle eh, Euroopa normatiivi tagasivõtmist. Te räägite kohutavalt kiiresti. tõlkidel ei ole võimalik sellise kiiruse juures tõlkida, nii et palun rääkige aeglasemalt, siis saavad kõik teada, mida te öelda tahate. ehk siis eh, petitsioonis kaks tuhat viisteist paluti eh, kõigi tagasiheite küsimuste reeglite tagasivõtmist eh, ning eh, nüüd me täpsustame seda petitsiooni räägime täpsemalt ehk siis normatiivist tuhat nelisada üks murd kaks tuhat neliteist see taotlus esitati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, seda arutati seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat seitseteist ning leiame, et seoses selle, kõigi nende aastatega, mis on möödas, oleks pidanud esitatama krit-, kriitiline analüüs nii normatiivi mõju, keskkonnamõju kohta kui muudes küsimustes ja annan sõna nüüd oma kolleegile, lugupeetud juhataja ma viitan siin eelkõige vastu selle, mille esitasite minu eh, eelmises sõnavõtus komisjoni esindajale. ma ütlesin, et Viejojosa, kus kalajahutootjad peaksid eh, kolm sendi tagasi heite kohta mulle vastati selle peale, et ärge muretsege, me töötame välja meetmeid, et anda tagasiehitele eh, lisandväärtus. nüüd eh, Vahemeres tähendab see seda teha, me teeme selleks, et eh, hind hind tõuseks, ehk siis noorkalade, välja püütud noorkalade hind tõuseks. tavaliselt see nendega ei kaubeldud, kuid äh, seadused, äh, üks äh, nende kahetsusväärsetest tagajärgedest oli see, et kaubandusvõrku sattus selline kaup, mis oli varem keelatud. kui nüüd Euroopa Komisjon kavatseb teha kõik selleks, et nurgaalade hind oleks kõrgem, siis see, ehm, ehm, siis see surve, ehm, tõstab survet veelgi rohkem. kalurid äh, olid väga teadlikud olukorrast ja sellest, et äh, noorkalu ei tohi välja äh, püüda. nüüd, kui, kui see Eh, nagu ütleb eh, artikkel kakskümmend kolm B divis eh, tuhat kolmsada kaheksakümmend, mis puudutab norgalade tagasiheidet, siis kokkuvõttes mulle tundub nii, et see on äärmiselt halb keskkonnale, see suurendab viimast asja, mida Vahemerele vaja läheks, ehk siis, et kala, kalurid tõmbaks välja nii palju nurgalu, kui vähegi saavad. minu meelest võiks öelda Euroopa Liidu institutsioonid võtsid vastu reegleid, mis on täpselt vastupidised sellele, mida vaja läheks. nüüd, kus on räägitud, et tegemist on kliimakriisiga, siis see on suurepärane võimalus selleks, et Euroopa Liidu institutsioonid näitaksid, et nad on võimelised vastu võtma öö, äh, öö, äh, otsuseid äh, kõigi heaolu nimel keskkonnakaitseks, mitte selleks, et kaitsta öö, hargmaiseid ettevõtteid, nagu seni tehtud on. seda paluvad mitte ainult petitsiooni esitajad, vaid kõik need, kes me usume demokraatiasse, kes usuvad rahva võimu ja kes me arvame, et loodus, mis äh, on aastatuhandeid meid hoidnud ja kaitsnud, vajab nüüd, et me võimalikult kiiresti võtaks kasutusele kõik äh, võimalikud äh, vahendid selleks, et teda hoida ja kaitsta. suur aitäh komisjoni nimel, saab sõna, saab sõna Evelyn Rasmussen. Yes, thank you, chair aitäh, esinaine. ma tahaksin öelda, et see kalapoliitika reform, ÜKP, seadis eesmärgiks kõrvaldada raiskava tegevuse, tuues sisse lossimiskohustuse. selle eesmärk on parandada kalandustegevusi ning vähendada selektiivsust eesmärk on tagada pikaajalised jätkusuutlikud äh, kalakasvatused Euroopa Liidu vetes, äh, tuua kasu kalameestele, keskkonnale ning rannikuvetele. teema on endiselt oluline, nagu näitas äh, kuulamine, mis toimus kalanduskomisjonis lossimiskohustuse teemal. dialoog jätkub sellel teemal ning see on ülioluline selleks, et lossimiskohustuse rakendamine oleks edukas ühtne kalanduspoliitika eesmärk oli järk-järgult sisse tuua lossimiskohustus vahemikus kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist eh, igasugusele eh, tööstuslikule eh, kalapüügile, mis on alammõõdus Euroopa vetes ning Euroopa alustele kehtib see. see järk-järgulise lähenemise eesmärk oli toetada muudatusi kalandus poliitika majandamises ning tegevustes. Äh, süsteem äh, on selline, et äh, lossida tuleb kogu püük, mitte ainult sobivas mõõdus püük. praegu on veel liiga vara hinnata, millises ulatuses on see kohustus aidanud vähendada soovimatut püüki selektiivsete püügivahendite kasutamisega komisjon äh, on võtnud arvesse ka petitsiooni esitaja äh, muresid aastast kaks tuhat kuusteist. komisjon jälgib jätkuvalt äh, lähedalt lossimiskohustuse rakendamist. komisjon raporteerib iga-aastaselt rakendamise seisust nõukogule ja parlamendile teatises, mis käsitleb ühtse kalapoliitika hetkeolukorda ning see avaldatakse iga aasta juunikuus lisaks äh, korraldas komisjon lössimiskohustuse teemalise seminari äh, viieteistkümnendal novembril kaks tuhat seitseteist. keskenduti peamiselt turu äh, rollile lahenduste pakkumisel soovimatu püügiga tegelemisel, nagu mm, petitsiooni esitaja välja tõi. lisaks tegeleti ka rakendamise juhtumipõhiste uuringutega ning kontrolli ja jõustamistegevuse uurimisega seminaril osalesid erinevad sidusrühmad, sealhulgas tööstuse ja vabaühenduse esindajad. Äh, nad tegutsevad läbi nõuandvate nõukogude, seal olid ka liikmesriigid, teadlased ning Euroopa äh, kalandustööstus ning Kontrollamet. hulk seminare on aidanud luua ühtse arusaama praktilistest probleemidest, mis kaasnevad selle kohustuse rakendamisega ning äh, võimalikud lähenemised, mis vajavad kaalumist seminaridel järeldati, et lossimiskohustuse tõhus rakendamine sõltub olulistest muudatustest kalandustegevuses äh, merel. tuleb jälgida, et kõik, igasugune kalandustegevus äh, on kooskõlas nõuetega ning äh, igasugusest püügist teatatakse ning väheneb seega soovimatu püük. komisjon jätkab koostööd liikmesriikide ja nõuandvate kogude, teadlaste ning AFCAga ja kõikide muude äh, oluliste sidusrühmadega, et tagada äh, kohustuse jätkusuutlik rakendamine. ma tahaksin nüüd veidi äh, laskuda detailidesse. nõuandvad kogud koosnevad vabaühendustest ja tööstusest ning nende roll on olnud ülioluline erinevatel teemadel, mis seostuvad selle kohustuse rakendamisega. on näha, et järk-järguliselt on suurenenud soovituste arv, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli see viiskümmend kuus ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli soovituste arv seitsekümmend neli. üksteist soovitust puudutas lossimiskohustust ning see näitab, kui aktiivset rolli on nõuandvad kogud mänginud. mis puudutab Euroopa Liidu kohustuste kohu-, selle äh, lossimiskohustuse äh, rakendamise äh, tagamisel on loodud kahe tuhande kahe kümnenda aasta kalandusfond, mille eesmärk on tagada äh, selle kohustuse täitmine. vähendada selektiivsete püügivahendit, kasutades selektiivseid püügivahendeid ning äh, edendades erinevaid äh, sobivaid praktikaid, on vähendatud sobimatut püüki. meil on vaja selle kohustuse kontrollitud jõustamist ning siinkohal peavad liikmesriigid äh, tagama kontrolli jõustamise ning igasuguste tegevuste uurimise, mis äh, langevad ühtse kalanduspoliitika alla ning see hõlmab ka lossimiskohustust. komisjoni käesoleva aasta äh, CP teatises ütles komisjon, et AFCA uurimused on näidanud, et ei ole piisavalt palju nõuete järgimist. kõnelejad katkestatakse, te peate hakkama lõpetama. meil on aega ainult äh, poole seitsmeni ning meil on veel üks äh, päevakorrapunkt vaja ette võtta. selleks, et neid äh, erinevusi kaotada, on kontrollimääruse ülevaatamise käigus komisjon sisse toonud CCTV kasutamise. ma tahaksin rõhutada, et selle olulise teema puhul Lavka mängib väga olulist rolli. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal avaldati koostöös liikmesriikidega suunised äh, selle süsteemi rakendamiseks ning dokumenti võivad liikmesriigid kasutada selleks, et hõlbustada lossimiskohustuse rakendamise kontrollimist ning äh, et hõlbustada äh, saagi äh, dokumenteerimist. ma jätkan veidi kiiremas tempos. meil on ka uus tehniliste meetmete määrus, mis võeti vastu käesoleva aasta augustis. see määrus sisaldab sätteid, mis loob piirkondlikuma lähenemise lossimiskohustuse osas. see määrus selle määruse eesmärk on hõlbustada lossimiskohustuse rakendamist. komisjon äh, tahab toetada selle kohustuse nõuetekohast jõustamist. <clears throat> suur aitäh, juhataja! mina tahaksin kõigepealt tänada petitsiooni esitajat selle eest, et nad, nad meiega jagavad oma muret lossimiskohustuse pärast see on tõeline revolutsioon kalandussektoris. see nõuab, et kõik osapooled, Euroopa Parlament äh, pühenduksid sellele küsimusele. Äh, ütlen seda sellepärast, et olen äh, osa, osalen ka kalanduskomisjoni töös ja see võeti vastu sellepärast, et ära hoida soovimatu püügiprobleeme ning tegemist oli väga val-, vastuolulise eh, meetmega, näiteks minu fraktsioon, Rahvapartei ei võtnud seda meedet eriti entusiastlikult vastu. ning eh, täna õhtul toimus kom-, kalanduskomisjonis kuulamine, eh, mis räägiti, kus räägiti just nimelt lossimiskohustuse küsimustest ning see oli väga huvitav, seal oli Hispaania esindajaid, kalapüüdjate äh, esindajaid tervest Euroopa Liidust ning äh, nagu te teate, et võeti äh, vastu see otsus, mis jõustus lõpuks jaanuarikuus. tegemist on keerulise, keerulise vastuolulise otsusega, sest see, seda otsust peaks rakendama väga järk-järguliselt see on seotud kvootide jagamisega, see on seotud äh, samuti ka kalapüügivahendite äh, kasutamisega, äh, tarbimist mõjutab see samuti, see, sest kui näiteks, kui näiteks kalapüüdja võtab, tõmbab välja selliseid liike, mida ta ei tohi püüda, siis ta peab need tagasi heitma ning äh, see on ühesõnaga väga keeruline küsimus äh, ning äh, siin on mitmed muud aspektid veel, mis on mainitud ära artiklis viisteist. ühesõnaga, olukord on väga keeruline ning see paneb meid tõsiselt mõtlema, mida teha nende probleemide lahendamisega. siin äh, Eh, räägiti näiteks pisut selektiivsematest püügivahenditest ja eh, paindlikematest kvootidest, aga ma arvan, et me oleme kõik teadlikud sellest, kui keeruline see küsimus on. see eh, normatiiv oli väga revolutsiooniline, kuid samas kvootide jagamisega on probleeme ning kui on kohustus ähm, kõike lossida, siis võib see tähendada ka seda, et lõpuks püügiõigus võetakse ära. Euroopa Kalandusfondi poolt on see hea uudis, et ähm, on olemas rahast, rahastus, mis aitaks äh, valikulisi kalapüügivahendeid kasutusele võtta, mis ära hoiaks soovimatut väljapüüki ning äh, mis puudutab äh, siis selliste liikide väljapüüki, Eh, siis eh, praegusel hetkel eh, näiteks näiteks noorkalad ei tohi, nad ei tohi minna otse müüki, vaid need, neist tuleb teha kalajahu, ei, need võivad minna loomasöödaks ja nii edasi. kuid ma arvan, et seda ei tohiks otse tarbimisse viia vastavalt artiklile viisteist ning lõpetuseks äh, ma ütlen, et äh, ma ja nüüd ma ka lõpetan, sest ma näen, et juhataja tahab juba, et ma suu kinni paneks. suur aitäh petitsiooni esitajaga, palun, palun rääkige ainult üks minut, sest äh, tõesti järgmine päeva, järgmine petitsiooni esindaja, kes tuleb Küproselt, jääks ilma, ilma tõlgeta. suur aitäh, juhataja kui siin ei olnud eh, eelmise süsteemiga sellist raiskamist, kuid eh, raiskamine on see, et, et eh, noorkalad põletatakse ära lihtsalt sellepärast, et kolm senti kilo makstakse selle eest ja mis, see on raiskamine ja mis puudutab müüki, siis ma tahaks, et keegi ütleks, kas mul pole õigus, kui ma ütlen, et, et rikutakse artiklit kakskümmend kolm B murd tuhat kolmsada kaheksakümmend, kui seda tehakse selleks, et garanteerida, et väikekalad äh, väljapüüki kontrollitakse ja need, seda, tema, nendega midagi ebakohaselt ette ei võetaks, siis see oli juba kaetud eelnevate äh, seadustega, mis äh, sätestasid, et kohe pärast väljapüüki tuleb kalad kohe tagasi heita. kui mul rohkem aega pole, siis aitäh. suur tänu. Äh, pärast seda, kui oleme ära kuulanud teid, äh, siis meie ettepanek oleks, äh, jätame selle petitsiooni praegu avatuks, saadame äh, nagu härra Miian ütles, palume kalanduskomisjonilt uue seisukohavõtu selles osas sest see on praegu just veel selline teema, millest räägitakse kalanduskomisjonist ja palume Euroopa Komisjonist, et kogu see informatsioon, mis meile edastati, et see edastatakse detailselt ja kirjalikult, eh, võttes arvesse, et me kuulasime ära eh, petitsiooni esitaja täname petitsiooni esindajat ja lähme nüüd päevakorrapunkti eh, kolmteist juurde, meil on kolmteist minutit tõlget veel ning see puudutab eh, siis Famagustas'es korraldatud jääbekogumisvisiiti eh, seitsmendast kaheksanda maini kaks tuhat kaheksateist ning tean, et petitsiooni esindaja on siin kohal ja ma annan talle nüüd viis minutit kõneaega. Thank you, madam chair aitäh, proua esinaine. aitäh petitsioonide komisjoni liikmetele, et nad on andnud meile võimaluse taas kord teie ees kõneleda. tahame teid teavitada olukorrast, mis toimub Famakustas Küprosel tänasel päeval mis said põgenikud augustikuus tuhat üheksasada seitsekümmend neli, kui me põgenesime oma kodudest Türgi vägede eest Türgi Küprose pealetungi teises faasis. Türgi jätkuvalt äh, okupeerib enam kui kolmkümmend kuus protsenti äh, Küprose territooriumist ning äh, seal paikneb enam kui nelikümmend tuhat Türgi sõjaväelast ning Türgi teostab poliitilist ja majanduslikku kontrolli okupeeritud alade üle. Küpros liitus tervikuna Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal, kuid Euroopa Liidu õiguse rakendamine on peatatud nendes piirkondades, mis ei ole Küprose otsuse kontrolli all. tegu on Küprosega siin kaardil. kahjuks osutamisfunktsioon puldil ei tööta. Te näete seda joont, mis on jagav piir ning Famagusta on äh, idakaldal. pärast seda, kui Famagusta okupeeriti, äh, suur osa äh, linnast, mida äh, kutsutakse Varošaks, äh, kuus koma viis ruutkilomeetrit on selle suurus, see isoleeriti ning see läks Türgi sõjaväe kontrolli alla. kõik kaubad ähm, või esemed, mis seal olid, viidi Türgi, Türki ning müüdi maha oksjonitel ning mõned sattusid ka ebaseaduslike kaubitsejate kätte Famagusta on endiselt Türgi sõjaväe kontrolli all ning see on Euroopa anakronism, just nagu kõik muud põhiõiguste rikkumised. meil oli just Lissaboni aluslepingu kümne aasta tähistamine ja me tahame teile meelde tuletada, et Küprose elanikel ei ole endiselt võimalik teostada oma põhiõigusi Euroopa Liidu kodanikud, Küprose elanikud on ilma jäetud oma põhiõigustest. seal kaardil on näha, et äh, sinine ala, mis on Famagusta suletud osa, seal kollane ala tähistab puhvertsooni ning äh, numbrid tähistavad miiniväljasid Äh, mida Türgi valitsus endiselt äh, ei teeni, demineeri. suletud äh, ala on puhvertsoonist põhjas. selline oli Famagusta enne aastat tuhat üheksasada seitsekümmend neli. nagu te näete, siis tegu oli suure turistide sihtkohaga Küprosel, väga elav, eripärane ja nüüd pildil on näha, milline on mahajäetud okupeeritud Famagusta rand. see on Demokratias Avenue pärast seda, kui see on nelikümmend viis aastat jäetud ilmastikuhoolde ning see on minu kodu vahetult äh, Famagusta suletud piirkonna ääres. see on minu kodu, mis jääb äh, suletud piirkonna sissepoole see oli varem elutuba, nagu te näete, kõik on ära viidud. maja rüüstati täpselt nii, nagu äh, rüüstati kõike muud, mis selles linnaosas oli. varem oli see koridor äh, kööki, kõik, äh, isegi seinapaneelid võeti ära. julgeolekunõukogu resolutsioon viissada viiskümmend aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend neli avaldas nõukogu muret äh, ohu üle, mida osutatakse Varosha äh, inimestele ning äh, kutsuti üles andma see piirkond ÜRO kontrolli alla. sama korrati tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal. me oleme esitanud Euroopa Parlamendile petitsiooni aastal kaks tuhat neli ning me küsisime üht lihtsat asja. lubage sellel piirkonnal, Famagusta suletud piirkonnal jõuda tagasi selle seaduslike elanike kätte, et me saaksime sinna naasta turvalistes tingimustes, kus jõustatakse Euroopa Liidu õigust ning me saame lõpetada selle Kreeka ja Türgi, Küprose elanike vahelise lõhe. toimus kaks teabekogumismissiooni, üks kahe tuhande seitsmendal aastal ning kõige hiljutisem toimus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Need teabekogumismissioonid järeldasid, et tõepoolest tegu oleks hea mõttega ning soovitustes kutsuti üles rakendama Türgi suhtes poliitilisi ja majanduslikke sanktsioone selle eest, et Türgi ei täida oma kohustusi, mis tulenevad ÜRO resolutsioonidest. kuid kahjuks on Türgi taas kord äh, teinud ähvardusi Äh, Vamagusta taasasustamise suhtes. isegi Türgi ministrid on külastanud seda piirkonda, see on niinimetatud äh, välisminister külastamas okupeeritud piirkonda. ja siin on nii-öelda peaminister ja Türgi välisminister. tema tunnistas, et tõepoolest on tehtud ettevalmistusi ning Famagusta äh, avatakse arengutegevuseks, nad tahavad selle muuta Vahemere Las Vegaseks. see on Euroopa Liidu kodanike vara, mis on ebaseaduslikult okupeeritud Türgi poolt, kasutades sõjaväelist jõudu. vastusena äh, avaldas Julgeolekunõukogu avalduse, kus korrati eelnevate resolutsioonide seisukohti, resolutsioonide viissada viiskümmend ja seitsesada kakskümmend üheksa ning ma tahaksin lihtsalt öelda, et see oli osa minu esimesest äh, ettekandest aastal kaks tuhat viis. me järgisime teie nõuandeid. deklaratsioonis on kirjas, et Euroopat ei ehitata ühe päevaga ega ühe plaani järgi. see ehitatakse siis, kui meil on osapoolte vaheline konkreetne edu ning just seda me ka teilt palume me tahame, et meil oleks võimalik saavutada konkreetseid tulemusi Türgi ja Kreeka päritolu Küprose elanike vahel, et lahendada Küprose probleem kõikehõlmavalt. aitäh! annan um, kaks minutit sõna komisjonile. Uh, me võtame arvesse teabekogumismissiooni järeldusi, mis uuris olukorda Pamakustal. eelkõige olukorda suletud linnas Varušas, mis tugineb äh, petitsioonile seitsesada kolmkümmend kolm, mille on esitanud härra Aksventjev Pamakusta põgenike liikumise nimel. osapooled on pikka aega juba mõistnud, et äh, suletud Varuša piirkonna tagastamine seaduslikele omanikele saab olema oluline osa läbirääkimistest, mille eesmärk on kõikehõlmav ja õiglane Küprose probleemi lahendamine äh, ÜRO äh, suuniste kohaselt. komisjon jääb oma kohustuse juurde saavutada Küprose probleemile kõikehõlmav lahendus ning äh, panustab poliitiliselt ja majanduslikult et mõlemad osapooled koos ÜRO-ga saaksid jätkata läbirääkimisi, et saavutada jätkusuutlik lahendus. eelkõige toetab komisjon erinevaid usaldusloomise meetmeid ning mis puudutab Türgit, siis Euroopa Liit on kohutavalt rõhutanud hiljuti viieteistkümnenda juuli järeldustes ning ka neljateistkümnenda oktoobri järeldustes, et on ülioluline, et Türgi äh, järgiks äh, seda kõikehõlmavat lahendust ning äh, panustaks sellesse ja järgiks ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ning täidaks neid põhimõtteid, millele Euroopa Liit on rajatud. Thank you very much. Now yeah, I am going to give you annan annan nüüd sõna Kristoforos aitäh, et olete äh, seda teemat äh, prioriteetsena käsitlenud. olen väga tänulik, sest aastate jooksul on komisjon toetanud teemat, mis ei ole probleem mitte ainult äh, Famagusta kreeklaste jaoks, vaid see on Euroopa probleem. ning seda peabki komisjon mõistma. me räägime linnast, mis on Euroopa linn, kuulub Euroopa perekonnale ning me peame seda linna kaitsma. kuritegu, mis toimub kogu linna arvelt, kus linn on võetud pantvangi äh, Türgi okupeerivate vägede poolt ning jätkuvalt rikutakse meie soovitusi, ÜRO resolutsioone. me tõepoolest külastasime Famagustat ja oleme oma hääle kuuldavaks teinud ja me oleme kuuldavaks te- ja ka Euroopa Komisjon, Euroopa Ühendus peab oma hääle kuuldavaks tegema, et kõik mõistaksid selle olukorra tõsidust, see peab jõudma nõukogusse, taaskord see petitsioon peab jääma avatuks, sest see probleem tuleb lahendada. kolmkümmend aastat pärast Berliini müüri langemist, mida me paar päeva tagasi tähistasime, on Küprosel loodud, äh, ehitatud tohutu müür ning Euroopa jaoks oleks tohutu võit, kui me suudaks selle müüri lammutada ning meil oleks taaskord vabadus sellel saarel ning kõik kodanikud, kes põgenesid, saaksid taaskord vaba juurdepääsu oma varale. suur aitäh, esinaine, teen lühidalt pärast komisjoni viimast külaskäiku kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maikuus, kus ma osalesin, tehti järeldused ja otsused petitsioonide komisjoni poolt ning äh, see otsustati, et teema tuleks saata nõukogusse arutamiseks. igasugune viite, viitamine sellele probleemile kaasneb eesmärgiga, et see linn tuleb tagasi anda seaduslikele omanikele. me tahame seda ja me tahame, et äh, et see linn ei oleks enam ülejäänud saarest isoleeritud ning me kutsume üles Türgit astuma neid vajalikke äh, samme, et Türgi välisministeerium kasutaks neid vajalikke meetmeid. taaskord see teema tuleb saata nõukogusse aruteluks, et me saavutaksime need eesmärgid, äh, mis me oleme endale seadnud linna vabastamiseks. aitäh, proua esinaine minul on erinev arvamus selles asjas ning ma olen väga pettunud pärast komisjoni ärakuulamist. olles ära kuulanud komisjoni paar minutit tagasi, kui ma poleks teadnud, mis viimasel paaril aastal toimus, et äh, meil on kaks teabekogumismissiooni, mis Famagustat külastasid ning nagu kolleeg ütles, meil on soovitused jääme faktide juurde. me ei ole aastas kaks tuhat neli, mil petitsiooni esitajal oli julgus esitada meile petitsioon viimase abinõuna, paluda meilt abi, meie komisjonilt abi. meil on aasta kaks tuhat üheksateist. see petitsioon ei puuduta Küprose probleemi lahendamist tervikuna, see puudutab Famagustat see petitsioon puudutab konkreetse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni rakendamist, mis võimaldab seaduslikel Famagusta elanikel naasta oma kodudesse just nii, nagu kaartidel oli näidatud. et kõik oleks nüüd täpne minu arusaamine on, et me oleme Euroopa Liidus, kus äh, me elame demokraatlikus ühiskonnas ja toimime tsiviliseeritud väärtuste alusel, mis on kajastamist leidnud Euroopa Liidu õiguses. see õigus on kohustuslik kõikidele liikmesriikidele rikkudes äh, selliseid õigusi Famagustas on rikutud kõigi viiesaja miljoni Euroopa Liidu kodaniku õigusi ning eelkõige Euroopa Parlamendi õigusi. seetõttu mina eeldan, et me liiguksime kaugemale. arvestades, et meil on siin juba soovitused. minu ees laual on pro-, proua Mogherini, Euroopa Komisjoni asepresidendi teadis, et meie juhisteks on resolutsioon viissada viiskümmend